Euh, mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons euh, donc. lugupeetud daamid ja härrad äh,, austatud äh, kolleegid, jätkame oma töödega. seminari, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike liikumisvabadust tahaksin siinkohal äh, tervitada riiklike parlamentide esindajaid. koos äh, kolleegide Kurt Lehneri ja Aleksandra Tainiga avan äh, pärastlõunase koosoleku teemal perekonna ja pärimisõigus. esimesena saab sõna härra Kurt Lehner, õiguskomisjoni endine liige, palun suur tänu, esinaine. mul on hea meel jälle siin olla. ma pole juba üksteist kuud Brüsselis olnud. omal ajal ma pärimisasjade määruse raportöörina tõesti olin lõpuks nii läbi kurnatud, et lihtsalt pidin puhkusele minema, aga tegemist oli väga konstruktiivse ja tööka ajaga saavutasime häid tulemusi ja tol ajal need läbirääkimised kaks kuni kolm aastat äh, andsid hea tulemuse, komisjoni ettepanek iseenesest oli juba hea, aga läbirääkimiste käigul muutus äh, tulemus veelgi paremaks. see muidugi ei tähenda, et vigu üldse ei oleks. igal juhul äh, kolm institutsiooni kõik suhtusid töödesse väga konstruktiivselt, äh, komisjon, parlament ja nõukogu. ma usun, et äh, on toimunud mitmesuguseid äh, konverentse, kokkusaamisi, erinevate küsimuste lahendamisi sel teemal ka ma ise olen mitmetel osalenud ja ma ei tahaks nüüd siin oma osalust üle tasustada, muidu mind tehakse ka vastutavaks kõikide probleemide eest. igal juhul äh, me omal ajal äh, püüdsime lahendada niivõrd palju perekonna ja pärimisõiguse probleeme kui võimalik, aga on tulnud loomulikult ka uusi juurde. Belgias ja Prantsusmaal äh, kehtis Lex Reesis kinnistute põhjal või kinnistute puhul ja sellest lähtuvalt on omavahel koos haldatud ka registrite õigus, materiaalõigus ja muu. nüüd meil on uus äh, kollisiooniõigus, mis äh, aitab meil lahendada tõusetuvaid äh, probleeme ja seetõttu ma ise küll ei ole otseselt vastu materiaalõiguse kohaldamisele, millest täna hommikul ka räägiti, aga see on väga keeruline, see võib tekitada mitmesuguseid äh, konflikte, aga kollisiooni õigus äh, võiks küll olla ühine, sest et plussid kaaluvad üles miinused ükskõik, äh, kuhu ma ka ei lähe, kus ma ka ei äh, kõnele, tundub mulle, et määruses äh, suhtutakse positiivselt, negatiivset olen ma kuulnud väga vähe, kui siis see puudutab ainult üksikuid probleeme. siinkohal tahaksin komisjoni poole pöörduda ühe palvega. nii palju kui võimalik siis kui te hakkate koostama neid äh, pärimistunnistuse formulare, siis äh, muutke need äh, praktikas hästi kasutatavaks, sellepärast et muidu neid ei hakata õiguspraktikas kasutama ja kasutatakse riiklikke formulare ärge lubage seda, et kõik liikmesriigid saavad esitada omapoolsed ettepanekud ja detailid, muidu lähevad need pärimistunnistused nii keeruliseks, et need ei toimi. meil on vaja võtta vastu äh, otsuseid võimalikult äh, kiiresti äh, asjaosaliste õigusselguse ja Euroopa Kohtu huvides äh, mitmesuguseid detailseid probleeme omal ajal oli võimatu vältida, mõningaid ka oli võimalik vältida, aga igal juhul äh, tänapäevasele seadusandjale heidetakse ette liigset detailsust ja oleks tõesti olnud äh, halb, kui me oleksime määrusesse kõikvõimalikud äh, detailid sisse võtnud. mul on suur heameel et äh, varsti võtab kohe sõna professor Hess ja ma loodan, et äh, temapoolne etteheidete nimekiri meile ei ole liiga pikk. suur tänu, Kurt, selle sissejuhatuse eest ja nüüd anname kohe sõna õiguskomisjoni liikmele Aleksandra Tannile. suur tänu, esineja, lugupeetud äh, daamid ja härrad. tänase kuulamise teema on, kas Euroopa Liidu kodanikud saavad vabalt äh, liikuda ja vastus äh, peaks minu arvates olema ei, kuna olgugi, et see on kahetsusväärne. ma olen äh, raportöör seoses perekonnaõiguse erinevate aspektidega, näiteks käsitlema abielude ja partnerluste teemat kui on tegemist samasooliste abielude või partnerlustega, siis äh, inimesed, kes on sellises äh, kooselus, ei saa kolida tihtipeale teisi, teise liikmesriiki, olgugi et nad saaksid seal võib-olla hea töö, sellepärast et äh, nende kooselu teises riigis ei tunnustata, eriti keeruliseks muutub olukord siis, kui neil on adopteeritud lapsed ja ka neid ei tunnustata sellistena teises liikmesriigis. nii praktikud kui ka teadlased on arvamusel, et ühes määr-, ühest määrusest meile peaks piisama, aga nüüd poliitilistel põhjustel meil saab olema siiski kaks määrust sellepärast et me ei olnud äh, kindlad, kas registreeritud partnerlused äh, lähevad läbi või mitte. praegu äh, on perspektiiv positiivne. mina liberaalina olen arvamusel, et ka registreeritud partneritel peaks olema kohtualluvuse valiku võimalus see on ka praegu raportis niimoodi sees ja ma loodan, et õiguskomisjoni hääletusel me saame sellele toetuse. hetkel on äh, arengud positiivsed. see jällegi tähendab äh, seda, et äh, meil tuleb anda mitmesuguseid tagatisi ja kinnitusi liikmesriikidele, kus sellist partnerlust ei eksisteeri äh, et äh, nende kohtud äh, ei pea otsustama registreeritud äh, partnerluse küsimustes, kui näiteks Saksamaal registreeritud partnerid elavad Poolas, lahutavad siis nende küsimusega ei peaks hakkama tegelema mitte Poola kohtud, vaid nad peaksid tulema Saksamaale tagasi, et oma asju lahendada. praegu liikmesriikide osas on olukord selline, et äh, avangardistlikud liikmesriigid nagu näiteks äh, Rootsi teised Skandinaavia riigid on arvamusel, et ettepanek ei lähe piisavalt kaugele, samas kui Poola ja Itaalia sugused liikmesriigid on arvamusel, et ettepanekud lähevad just nimelt liiga kaugele. me üritame siin kokkuleppele jõuda, samas on ühehäälsuse põhimõte kehtiv. ja nüüd äh, Küprose eesistumise ajal me korraldasime Küprosel suure konverentsi. Iiri eesistumise ajal ei ole see teema kindlasti just äh, prioriteetne. nii et äh, tuleb vaadata, kuidas selle teemaga üldse on võimalik edasi liikuda. igal juhul ma esitan omalt poolt äh, kompromissettepanekud, nii et ka Euroopa Parlamendi kristlikud demokraadid äh, ja need, kes on veel konservatiivsemad, äh, saaksid ettepanekut toetada, nii et äh, mõlema määruse osas oleks meil parlamendis äh, tugev toetus. me oleme praegu siin kuulamisel, nii et meil Euroopa Parlamendina ei ole siin kõige tugevam positsioon ja kõik sõltub ka sellest, kui kaugele liikmesriigid oma töödega on jõudnud. ma vabandan juba ette, et ma ei saa ehk lõpuni siia kohale jääda, aga olen avatud äh, küsimusteks hiljem ja tahan siinkohal tänada juba ette doktor Albin Tiringut Euroopa põhi Liidu põhiõiguste ametist, kes aitas meil äh, põhjendada kohtualluvuse äh, valiku õiguse vajalikkust. Äh, suur tänu, Aleksandra. nüüd kuulasime ära mõlemad äh, eksperdid ja sõna saavad järgmised professor Burkhard Hess, Luksemburgi Max Plandi instituudi rahvusvahelise õiguse osakonna direktor. suur tänu, lugupeetud äh, daamid ja härrad, kõnelen teie ees teemal, teemal pärimisasju õigusi käsitlev määrus, lahendamata küsimused. ma ei taha mingit äh, vigakaade nimekirja siin ette lugeda, vaid ma tahaksin rääkida selle määruse põhipunktidest ja tahaksin äh, üritada vastata küsimusele, et äh, kas nende põhipunktidega lahendatakse ka Euroopa kodanike jaoks äh, põhimured ja siis räägin ka mõningast kriitikast. määrus puudutab äh, kohaldatavad kohtualluvust, kohaldatavat õigust, ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades Euroopa pärimistunnistuse loomist. ja kui vaadata seda pealkirja, siis siin on valitud äh, väga laialdane lähenemine Euroopa seadusandja poolt. siin äh, soovitakse reguleerida piiriüleseid äh, pärimisasju laiemalt kui seni, see on täielik äh, uus lähenemine niivõrd laialdaselt ei ole kogu sellele küsimusele varem äh, lähenetud. ei olnud ka eeskuju võtta ja Euroopa Liit on siin tõesti olnud äh, eesrindlaseks rahvusvahelises eraõiglus, õiguses. Äh, kas meil on vaja sellist õigust? tahaksin rääkida ühest juhtumist, mis mul oli kolm aastat tagasi. advokaat helistas mulle ja ütles, et äh, mul on üks äh, pärija, kes on nüüd äh, pärinud kakssada tuhat eurot ja kinnisvara Prantsusmaal, mis on väärt kuuskümmend tuhat eurot ja palus minult teatavat tõendit. pärandi jätjatestaator oli sakslane kinnistu äh, asus Prantsusmaal, seetõttu tuli kasutada Prantsusmaa seadusandlust kinnisasja puhul ja kuna testaator oli sakslane, siis tuli kasutada ka saksa seadusandlust ja küsimus oli selles, et kuidas pärandada seda kinnistut Prantsusmaal, mis on väärt kuuskümmend tuhat eurot ja kuidas äh, Prantsusmaal äh, nii-öelda asja praktikas läbi viia, kuidas saada kätte siis äh, maja võti, kuidas kanda asi registrisse. advokaadikulud oleksid äh, kujunenud äh, summas kümme kuni viiskümmend tuhat eurot ja tõesti väga keeruline oli mul äh, koostada omapoolset äh, eksperthinnangut, äh, et tuua välja kõik selle kohtuasjaga seotud aspektid. ja nüüd määrus, pärimismäärus lahendab mitmeid neid küsimusi, näiteks antud juhul oli siis äh, tegemist äh, Saksamaa kohtuga, kes hakkas seda küsimust lahendama, nüüd lähtuvalt uuest määrusest ongi nii, et äh, Saksamaa kohus lähtub Saksamaa seadusandlusest ja samuti säilitatakse pärandi ühtsus. ja kolmas uus põhimõte toob sisse Euroopa pärimistunnistuse, sakslane võib minna sellega Prantsusmaale ja võtta kinnistu üle ja sellega ta säästab siis kümme kuni viisteist tuhat eurot äh, kulusid advokaatidele. loomulikult, äh, kui on tegemist äh, uute lahendamata küsimustega, siis äh, ka sellest määrusest põhja, määrusest tulenevalt äh, tuleb veel paljude asjade üle täpsemalt järele mõelda, eriti mis puudutab äh, kohaldatavat õigust ja kohtu alluvust. lähtutakse testaatori viimasest alalisest elukohast ja see on väga keeruline kontseptsioon see võib olla keeruline inimeste puhul, kes reisivad äh, paljudes äh, riikides, äh, töötavad paljudes riikides, näiteks äh, Max Plancki instituudi direktor, kes töötab Luksemburgis, elab Saksamaal, aga paremat kontseptsiooni kui praegu välja pakutu ei ole. ma olen aga tõesti mures, kas mitte alaline elukoht põhimõttena ei tekita palju küsimärke eriti kui pärijad ei ole nõus äh, kokku leppima, milline on kohaldatav äh, kohtualluvus. igal juhul positiivne on see, et osapooled äh, võivad sõlmida kokkuleppe ja testaator võib juba varasemalt äh, paika panna, millist äh, õigust hakatakse kohaldama ja kui testaator sureb äh, näiteks Hispaanias, kus ta viimati elas, siis sellest hoolimata on võib-olla võimalik kasutada hoopis Soome õigust. igal juhul oleks äh, tõesti äh, vaja kaaluda siin äh, erinevaid aspekte seoses selle Hispaania-Soome näitega siin võib äh, lõpuks otsustada nii äh, testaator äh, eelnevalt, millist kohtualluvust kasutatakse, pärijad võivad teha oma ettepanekuid ja ka alalise elukoha kohus, antud juhul Hispaania kohus, võib teha ettepanekuid, Soome kohus oleks võib-olla pädevamgi. algselt komisjon pakkus välja, et asjasse puutuvad kohtud, antud juhul Hispaania ja Soome kohus, panevad paika omavahelise kommunikatsiooni ja minu arvates on see siit äh, puudu. osades liikmesriikides see toimib väga hästi, teistes ta üldse ei toimi ja kui vaadata Euroopa Komisjoni äh, veebilehte, siis äh, kohtute omavaheline suhtlus on Euroopas õiguskoostöö põhielement ja seda oleks võinud siin määruses ka rohkem sees olla aga ma loodan, et kohtud on järjest äh, enam valmis kasutama seda dialoogivõimalust, mida pakub Euroopa justiitsvõrgustik. ja veel üks äh, aspekt, mis mind eriti ei veennud, äh, on seotud ka täna hommikuste teemadega. see puudutab dokumentide täitmist äh, pärimisasjades ja tunnutamist, siin on seotud äh, Brüsseli üks äh, määrusega, eeskirju on täpsustatud veelgi, küsimus on, kas on tegemist õigete eeskirjadega. pärimisasjades erinevalt Brüsseli üks määrusest ei ole meil tegemist tüüpilise menetlusega kahe isiku vahel, üks on kostja, teine on hageja, vaid meil on palju osalejaid, osalisi ja kuna neid osapooli on nii palju, siis ei ole see võrreldav Brüssel üks situatsiooniga, nii et äh, meil on siin mitmeid äh, küsitavusi, mis on teatud eelkõige just äh, dokumendi täitmisega pärimisasjades ja lihtsustatud tunnustamisel oleks pidanud kasutama siin eeskujuna maksevõimetuse menetlust. seal on äh, ka enamasti tegemist mitmete osapooltega ja selle määruse artikkel kakskümmend kuus oleks siin eeskujuna sobivam kui määrus Brüssel üks ja see näitab, kuivõrd keeluline on Euroopa eraõiguse menetlus vahendid on väga erinevad ja keeruline on leida siin Euroopa kollisiooni õiguse mingit ühisala. ja veel kaks punkti minu poolt. ma tahaksin nüüd rääkida määruse tehnilistest osadest. täpsemalt äh, puudutab äh, see riiklikke pärimistunnistusi ehk siis äh, kuivõrd kehtib riiklik pärimistunnistus teistes liikmesriikides ja millised need mõjud on. siin tekstis räägitakse vastuvõetavusest inglise keeles acceptance ja saksa keeles beweiswirkung ja küsimus on see, et mida selle all mõeldakse. vastuvõtmine ei ole määratletud ja meil tuleb äh, oodata selle kasutamine praktikas ära. igal juhul äh, see dokumentide teema on üks keerulisemad, mis meil praegu kollisiooni õiguses on ja ma ei ole kindel, kas see mõiste lahendab olemasolevad probleemid ära. Euroopa pärimistunnistus on kindlasti hea uuendus, ma olen härra Lehneriga täielikult äh, nõus, et see peab olema sõnastatud äh, lihtsalt nii, et see oleks ka praktikas rakendatav. kahjuks on tegemist aga vabatahtliku vahendiga ja kuna tegemist uue vabatahtliku vahendiga, siis ma ei tea, kas seda hakatakse üldse praktikas kasutama. praktikas on seda aga võimalik äh, kasutada siis, kui järgmise kahe aasta jooksul enne määruse jõustumist kaasatakse kõik äh, osapooled ja nemad on valmis uusi sätteid äh, rakendama. loomulikult tuleb siis äh, panustada ka notaritele, kes ongi olnud algusest peale töödesse kaasatud. nagu te näite, siis ma juhtisin tähelepanu mõningatele lünkadele ja probleemidele, aga põhimõtteliselt äh, tahaksin ma kokkuvõttes öelda, et paljud rahvusvahelise eraõiguse probleemid saavad lahendatud selle määrusega alates aastast kaks tuhat viisteist, eriti mis puudutab äh, rahvusvahelisi juhtumeid äh, eraõiguses. suur aitäh, professor Hess, teile! ja nüüd annan ma sõna järgmise teema raames äh, härra Albin Deringile tema räägib abieluvara režiimidest. härra Dieming on eh, meie juurde tulnud Euroopa Liidu põhiõiguste ametist Viinis. lugupeetud eh, esinaine, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel teile tutvustada arvamust, mille Euroopa Põhiõiguste Amet on väljastanud ja ma peaksin kohe alguses ütlema, et eh, ma ei hakka tegelema võib-olla Mm, kõige huvitavamate tehniliste küsimustega, vaid ma keskendun ainult sellele, mida meie ametil on palutud käsitleda. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aprillis ehk siis eelmisel aastal Euroopa Parlament äh, palus Euroopa Põhiõiguste Ametil tulla välja arvamusega määruse ettepaneku osas, mis puudutab registreeritud partnerlusega seotud äh, varasuhteid. ja äh, meie ametil paluti esmajoones äh, keskenduda järgnevale küsimusele, mida ka proua Tain, õigusasjade komisjoni raportöör rõhustas. nimelt abielupaarid saavad valida kohaldat-, kasutava õiguse komisjoni ettepaneku artikli kuusteist ja kaheksateist kohaselt, mis puudutab äh, abieluvararežiime, siis äh, registreeritud partnerlus elavatel inimestel ei ole võimalus äh, valida sellist kohaldatavat õigust. ja artikkel viisteist ütleb, et riik, kus partnerlus registreeriti, on ainus kohaldatava õiguse riik meie ameti kahe äh, tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuus välja toodud arvamus keskendub sellele asjaolule, et määruse eelnõu, mis puudutab äh, varasuhete tagajärgi registreeritud partnerlustel, ei paku äh, seaduse kohaldatava õiguse valikut, aga samas abieluvõrra režiimi puhul on selline kohaldatava õiguse valik tagatud Eh, kaks määruse eelnõud on erinevad ja siin tuleb mängu põhiõiguste harta artikkel kakskümmend, mis puudutab võrdset kohtlemist ja diskrimineerimise eh, keeldu, mis tuleneb artiklist kakskümmend üks seal põhiõiguste hartas esimese sammuna eh, siin analüüsis tuleb keskenduda sellele, kui oluline on mm, erisus kahe määruse ettepaneku vahel sellega seoses tuleks märkida ära see, et see ettepanek, mis puudutab äh, abieluvararežiimi, näitab, et abielu osapooltel on õigus äh, valida kohaldatavat õigust ja see lihtsustab nende varasuhete haldamist. eriti võimalus äh, valida selle liikmesriigi õigus, kus nad elavad, võimaldab abikaasadel viia see õigus, mis haldab nende Mm, vara eh, vastavalt selle riigi, vastavuse selle riigi õigusega, kus nad elavad. selline õigusrežiimi valik on oluline abikaasadele ja miks ei peaks siis sellisel juhul tagama sedasama õigust ka registreeritud partneritele. põhiõiguste amet leidis ka, et et eh, ette pandud erinev kohtlemine mõjutab samasoolisi paare tugevamalt kui erisoolisi paare seda sellepärast, et väga paljudes liikmesriikides registreeritud partnerlused on tegelikult ainsaks äh, võimaluseks äh, samasoolistele paaridele, kes tahavad oma suhte ametlikuks teha. see näide näitab seda, et ette pandud erinev kohtlemine on tõesti eh, suur ja see võib tuua kaasa kaudset diskrimineerimise teatud eh, inimrühmadesse kuuluvate inimeste suhtes ja seetõttu on otsustava tähtsusega küsimuses, küsimuseks see, kas seda erinevat kohtlemist on võimalik õigustada või mitte. sellega seoses eh, on ettepanekus välja toodud kolm argumenti. esiteks rõhutatakse siin seda, et erinevused seaduste vahel nendes liikmesriikides, kes näevad ette äh, registreeritud partnerlusi, äh, on võrreldes nende liikmesriikidega, kus selliseid partnerlusi ette ei ole nähtud äh, Üldiselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides suhelt, suhtutakse abiellu samamoodi, aga registreeritud partnerlust nähakse erinevalt liikmesriigiti erinevused on ka suured ja näib, et partnerlusmõiste ähm, ähm, käsitlus on seaduse raames erinev liikmesriigiti ja meeles tuleb pidada ka seda, et äh, määruste eelnõud ei puuduta äh, õigussätteid, mis käsitlevad seda, mida kujutavad endast abielu ja äh, registreeritud partnerlus, vaid keskendutakse ainult varasuhetele, mis nende institutsioonidega seotud on, aga kui me räägime abieluvararežiimidest, siis liikmesriikide seadused on ka väga erinevad. paljud õigussüsteemid põhinevad abikaasade ühisvara põhimõttel, aga on ka teisi seadusi, mis põhinevad lahusvara põhimõttel ja seetõttu eh, räägitakse ettepanekus erisustest ja probleemidest, mis eh, tõusetuvad seetõttu, et eh, materiaalõiguse sätted on erinevad ja seetõttu rõhutatakse, et on vaja abielu vararežiimi puhul ühtsed seadused vastu võtta ja tegelikult peaks seesama kehtima ka registreeritud partnerite puhul. ja selle argumendiga seoses tuleb öelda, et Äh, liikmesriikide vahelised erisused ähm, äh, tekitavad ka vajaduse äh, luua koordineeriv õiguslik instrument selleks, et tegeleda kohaldatava õiguse valimise küsimusega ka registreeritud partnerluste puhul. teiseks öeldakse, et kui me räägime registreeritud partnerlusest, siis selle puhul peaks kehtima registreerimisriigi kohus Eh, vabandust, kohtusüsteem, eh, sellepärast et see vastab eh, selle riigi seadustele, kus see paar on registreeritud. Äh, registreeritud partneridel ei pakuta võimalust äh, valida muud äh, õigust kui selle riigi oma, kus nad registreeritud on, seda vähemalt väidetakse. siin tuleb öelda, et Euroopa Liidu seadusandja on teistsuguses olukorras kui liikmesriikide tasandi seadusandjad. seda sellepärast, et mm, rahvusvaheline eraõigus tahab saavutada selle, et ei oleks kohtualluvuste konflikte Äh, aga Euroopa Liidu seadusandluse eesmärgiks on tegeleda konkreetsete Euroopa integratsiooni puudutavate aspektidega, nagu näiteks vaba liikumise edendamine ning Euroopa Liidu äh, kodanike põhiõiguste kaitse lisaks sellele on piisavalt äh, tõendusmaterjale selle kohta, et äh, olla vastu sellele, et äh, liikmesriigid ei võimalda registreeritud partneritel valida muid režiime kui ainult selle riigi oma. näiteks Austrial, Rootsis ja mujal on selline võimalus olemas ja seetõttu üldine väide, et liikmesriigid ei anna registreeritud partneritele õigust valida kohaldatavat õigust varaküsimustes, ei ole tegelikult sobiv selleks, et kasutada seda argumendi, laiapõhjalise argumendi alusena. kolmandaks rõhutakse siin seda, et mitte kõik kõik äh, Euroopa Liidu liikmesriigid tunnistavad äh, registreeritud partnerlusi ning seetõttu ma tsiteerin, ei saa olla äh, õigusliku režiimi valik sama abielude puhul, nagu ta on registreeritud partnerluste puhul. see argument tugineb asjaolule, et kõikidel liikmesriikidel on seadused abielude puhul olemas, kuid sama ei kehti registreeritud partnerluste puhul, see on tõsi ja see tähendab seda, et registreeritud partnerluste puhul on kohaldatava õiguse valik vähendatud ainult nende liikmesriikide liikmesriikideni, kellel on sarnane äh, kooseluvorm tunnustatud vormina olemas. ja äh, vajadused, äh, piirangud, mis on seotud registreeritud partnerlusega, tegelikult ei ole argumendiks, mille alusel võtta registreeritud partneritel ära õigus valida eh, nende eh, õiguskordade vahel, mille vahel nad tegelikult saaksid valida ja seetõttu on Põhiõiguste Amet jõudnud järeldusele, et eh, see, et registreeritud partneritele ei anta ehm, kohaldatava õiguse valikut, Äh, ei ole õigustatud ettepanekus toodud argumentidega ja seetõttu mis tahes äh, kohaldatava õiguse väljajätmine ei ole ühildatav võrdsuse põhimõttega, mis tuleneb artiklist kakskümmend põhiõiguste hartas. teiseks, äh, artikkel kakskümmend üks põhiõiguste hartast, mis räägib diskrimineerimise keelust, näitab, et ei tohi diskrimineerida inimrühmi ja eh, nende hulgas ka selliseid rühmi, kes tahavad ka eraelus jääda autonoomseks. võttes arvesse, et väga paljudes liikmesriikides on eh, registreeritud partnerlus ainus võimalus samasoolistele partneritele registreerimaks oma kooselu, võib eh, see lähenemine tähendada, et neid inimesi diskrimineeritakse nende soolise sät-, sättumuse ja seksuaalse sättumuse, vabandust, alusel. Euh, suur tänu. nüüd äh, oleme valmis avama arutelu, kas kellelgi on midagi lisada, keegi soovib midagi küsida kõnelejatelt? ja palun siis kõigepealt tutvustage ennast, kui te sõna võtate ja tehke lühidalt, kui vähegi võimalik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 pädevuste paikapanemised olid meie jaoks äh, kõige keerulisemad äh, loomulikult. ja samuti äh, konfliktide defineerimine oli keeruline, mis on konflikt, sellesse ju suhtutakse Euroopas erinevalt. ja mis puudutab nüüd neid pädevusi, kohtualluvusi ja muud siis kas ma sain õigesti aru, et see Soome ja Hispaania näide, et kui soomlane valib äh, Soome kohtud, siis äh, toimub äh, kohtuasi Soomes. ja Saksamaal on kõige suuremaks probleemiks pärimisasjades Saksamaa pensionärid Mallorcal ja kui pensionär tõesti on seal Mallorcal ja kui ta ei ole valinud äh, eelnevalt äh, seda, kuidas oma pärandit kavandada, siis rakendub äh, Mallorca õigus, mitte Hispaania, vaid Mallorca õigus. nii et mis äh, puudutab nüüd artiklit viiskümmend üheksa ja dokumentide tunnustamist siis äh, oluline on siinkohal äh, tõdeda, et äh, selline dokumentide piiriülene tunnustamine on väga keeruline, olgugi et Saksamaa ja Šveitsi vahel on näha mõningaid selliseid lahendusi ja mis puudutab nüüd äh, pärimistunnistust, siis äh, kui suur on äh, teie arvates tõenäosus, et siin tekivad vastuolud Euroopa ja liikmesriikide tunnistuste vahel ja et on keeruline üldse paika, millisest tunnistusest lähtuda? kõigepealt Aleksandra ja siis vastus. tänan. olgugi, et ma ei ole raportöör, sooviksin äh, ka sõna võtta. pärimistunnistusega seoses oli parlamendis suureks probleemiks see, et paljud liikmesriigid äh, sellist vahendit ei tunne. Saksamaal sellega muidugi probleemi ei ole, aga keeruline on või oli selgeks teha, mis see tunnistus selline üldse on. Nad ei saanud aru sellest mõjust. me ütlesime, et äh, loomulikult äh, testament võib välja tulla ka kahekümne aasta pärast, nii et tuleb pärimistunnistust äh, korrigeerida ma puutusin kokku juhtumiga, kus kakskümmend seitse aastat hiljem tuli kõik äh, uuesti ümber jagada ja väga keeruline oli osadele liikmesriikidele selgeks teha see peremistunnistuse mõju. mis puudutab nüüd kohtualluvust, siis äh, pärimise perekonnaõigus ja abieluvaraõigus on äh, keerulised valdkonnad, palju keerulisemad äh, kui müügileping. ja kohtud peaksid niivõrd palju kui võimalik äh, rakendama, kohaldama oma riigi õigust, sellepärast et hoolimata veebilehekülgedest ja hoolimata igasugusest abist on äh, eriti just väikestes äh, liikmesriikides äh, keeruline rakendada teiste ähm, riikide õigust ja kõigest sellest lähtuvalt äh, me üritasime tagada seda, et kohtunik kohaldaks ainult temale tuttavat õigust, näiteks Saksamaal kohtunik kohaldaks abieluvara õigust, mis muuhulgas reguleerib ka pensionide jagamist. loomulikult me üritame seda nüüd abieluvaraõigusest välja võtta, sellepärast et äh, meil on tõesti väga keeruline menetlus ja isegi äh, austerlased äh, on meile öelnud, et äh, proua Tain, me küll saame aru, me räägime saksa keelt, mõistame saksa keelt, aga jätke see pensioni jagamine endale. ühesõnaga, need võivad need praktilised raskused olla, mis tõusetuvad. suur tänu. jah, võib-olla ka lühike vastus nüüd äh, äh teilt. ja kiire vastus. ma tean loomulikult, äh, kuivõrd keeruline on äh, pärimisõiguses või abielupäraõiguses jõuda ühisele nimetajatele ja Euroopa pärimistunnistus on näide sellest, kuidas seadusandluse üleselt on Euroopa Liidu kaudu võimalik rakendada või sisse viia reforme siseriiklikul tasandil ja kui on tegemist piiriüleste juhtumitega, siis äh, mina oleksin äh, riiklikud äh, pärimistunnistused äh, välistanud siin tekib äh, minu arvates probleeme ja see võib äh, mõjutada negatiivselt Euroopa pärimistunnistuse kasutamist. ma ei arva, et äh, raske oleks paikna paika pädevat kohust, kes hakkab seda pärimistunnistust välja andma ja olgugi, et ma tegelen kollisiooniõigusega, olen ma hinnanguid äh, teiste riikide õiguse kohta koostades jõudnud järeldusele, et parem on selliseid ekspertide hinnanguid äh, vältida sest et nii jõuab kohus paremale tulemusele. kui me soovime paremat süsteemi kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse osas, siis me peame vaatama läbi kõik kohtuastmed, vaatama, kas see tulemus on soovitav Äh, nüüd pärimisõiguses me oleme nii kaugele jõudnud ja abieluvaraõiguses ma ei ole ekspert. proua, kas te soovite sõna? palun tehke lühidalt. suur aitäh, mina ei ole õiguskomisjoni liige, aga äh, äh, ma olen äh, soo-, äh, soovähemuste interrühma kaasesistuja ja seetõttu ma olen väga huvitatud sellest arutelust siin ja ma tahaksin kolleege tänada ettekannete eest äh, ja tahaksin eriti tänada just Põhiõiguste Ameti kolleegi, kes ütles, et põhiõiguste äh, koha pealt äh, on äh, see, mis on välja pakutud vastuolus põhiõiguste harta artikliga kakskümmend. minu küsimus on seotud nii teie kui teie poolt öelduga ja väga palju on parlamendisaadikud saanud meile, kus öeldakse, et Euroopa Liit tahab ähm, vaba liikumise põhimõtte äh, tagada ka ähm, äh, et siin on ähm, oluline tagada vaba liikumise põhimõte ka samasoolistele paaridele ja Euroopa Liidu põhimõte on äh, tagada vaba liikumise põhimõte ja minu äh, küsimus on see, millised õiguslikud argumendid äh, on lisaks sellele, mida te juba maininud olete, et selgeks teha see, et see põhimõte, mida kõik Euroopa Liidud on tunnustanud, ehk siis inimeste vaba liikumise põhimõte, peab kehtima ka kõikides liikmesriikides, ka lesbidele ja homoseksuaalidele Äh, ja seda siis kõikides äh, liikmesriikides. Äh, ma tahaksin kuulda teiepoolseid argumente, aitäh. Thank you very much. I... suur tänu. ma üritasin juba öelda seda, et loomulikult kohaldatava õiguse valik ei pii-, piirdub nendega, mis on kättesaadavad, ehk siis arvestatud arvestades seda liikmesriiki, kus kooselu on registreeritud. seega mina ei leia, et liikmesriiki võiks sundida kohaldama mingisugust seadust, mida nad ei, äh, oma kohtus ei tunnusta, minu arvates on väga oluline siin selgelt välja tuua, et me räägime kohaldatava õiguse valimisest mitte sellest, et materiaalõigus peab olema sama, ühesugusena kättesaadav kõikides liikmesriikides, vaid kasutada saab vaid neid äh, äh, õigusi, mis on kasutusel selles liikmesriigis, nii nagu parlament on otsustanud. mulle tundub, et äh, osadel nendel probleemidel ei ole mingisugust sügavat põhjendust kui aga tekib küsimus, kas äh, paar, kes elab ühes liikmesriigis, äh, peaks saama valida äh, nende ühise elukoha liikmesriigi õiguse, juhul kui selles liikmesriigis on registreeritud kooselude tunnustamise võimalus, siis kuidas see mõjutaks teisi liikmesriike, juhul kui neil sellist õiguslikku meedet ei ole, aitäh? suur tänu, kui keegi rohkem hetkel sõna ei soovi sellel teemal, siis võime minna järgmise päevakorrapunkti juurde. või siiski, palun, palun tutvustage ennast. suur tänu ma äh, osalen sellel väga huvitaval äh, konverentsil siin täna. ja ma tahaksin äh, teile tuua ühe näite. ja minu arvates see näide illustreerib seda teemat väga hästi. laps, kes on saksa päritolu isa elab teises liikmesriigis, ütleme, et näiteks Belgias. Saksa kohus otsustab, et jah, et äh, tema on isa ja ta peab äh, maksma seda vastavat äh, toetust, mis iganes otsustatakse, ja see nõue saadetakse Belgiasse. selle hetkeni, kuni Belgia seda otsust tunnustab, peab Belgia kohus tuvastama, et see on õiguspädev. ja selle ajaga võib mööda minna isegi kaks aastat. ja me peaksime eeldama, et isa maksab, maksab lapsetoetust äh, või vastavat äh, hooldustasu äh, ükskõik, kus ta elab Euroopa Liidus. ja seega peaks neid makseid kiirendama, suur tänu jaa, sellega seoses on meil ülalpidamismäärus ja seal on ka ära öeldud see, et iga liikmesriik on kohustatud äh, panema paika keskse äh, asutuse, kus reeglina ema siis äh, saaks abi oma nõude esitamisel, elatisnõude esitamisel siis lapsele, Saksamaal on meil see olemas Äh, siiani ma äh, Saksamaalt tulevat kaebusi saanud ei ole, aga me oleme probleemidest teadlikud. ja see vanem, äh, kes hooldab siis seda last, kellel on elatist vaja, teda ei saa üksi jätta. liikmesriikides peavad olema sellised kohad, kuhu sellised inimesed saavad pöörduda ning äh, meil on vaja kiiret lahendust ametnike hulgas siin leida ja siin on kaks aastat asjad juba käinud ja ähm, tegelikult meil on see elatismäärus olemas. Ähm, eelmisel ähm, legislatuurperioodil me leppisime juba selle määruse osas kokku ja äh, meil on ka lahutamismäärus äh, ja kui nüüd kaks äh, abielu ja kooselu äh, vara määrust ka jõustuvad, äh, siis see lihtsustab loodetavasti olukorda, see reguleerib ka välismaiste kohtuotsuste tunnustamise küsimuse, jõustamise küsimuse. igal juhul määrused on uued osaliselt, osaliselt nad ei ole veel ka jõustunud ja vaatamata sellele, et määrused on olemas, siis äh, võib juhtuda, et on mõned liikmesriigid, äh, kes kõike äh, piisava kiirusega ellu ei rakenda, sageli paraku selliseid asju me ka näeme liikmesriigiti, aitäh. suur tänu selle täpsustuse eest. ja nüüd läheme järgmise teema juurde tegemist on taas ühe tundliku teemaga ehk siis asendusemadusega ja nüüd annaksin sõna Laurence Bruneele ja tema tutvustab meile äh, vaheuuringut. palun, proua. kas te näete seda nuppu, kuhu peate vajutama? jah, aitäh. mina tutvustan teile vaheraportit, vaheuuringut. tegemist on uurimusega ja võrdleva uuringuga Euroopa Liidu liikmesriikides asendusemandust käsitlevate eeskirjade kohta. meie uurimisrühmas on kaheksateist liiget ja me töötame Londoni, London School of Economicsi all praegusel hetkel me oleme vaadanud läbi äh, vastavad äh, kohtulahendid äh, kõige olulisemates Euroopa Liidu liik-, riikides, nii nagu meie oleme seda hinnanud, ja ausalt öeldes seda materjali on olnud väga palju. ja te ilmselt teate kõik selle teema sisu, sellest on meedias väga palju kirjeldatud Euroopas ja ka mujal, asendusemadus on väga aktuaalne teema ja sellega seondub ka rahvusvaheline nüanss, paarid äh, lähevad teise, teistesse riikidesse selleks, et äh, asendusemandust äh, korraldada, juhul kui see ei ole nende oma liikmesriigis võimalik meile, meil oli väga keeruline saada kvantitatiivseid andmeid selle teema kohta viissada kuni kuussada äh, last sünnib asendusemadele aastas. suur osa nendest äh, USA-s, Indias, aga ka Ukrainas on arvud suurenemas. Äh, need näitajad ei ole aga täielikud, seega ei ole nad usaldatavad. miks on andmeid nii keeruline saada? seda sellepärast, et ähm, usaldusväärsete andmete puudumine näitab meile, äh, on seotud ka sellega, et paarid lähevad äh, välismaale. me ei tea, mis täpselt äh, toimub, meil on keeruline seda olukorda täpselt analüüsida. kuid võib väita, et kas paarid ei lisa välismaist sünnitunnistust oma koduriigi registrisse ehk siis tegemist on ebaseadusliku tegevusega põhimõtteliselt. või siis nad lihtsalt kasutavad seda välismaist äh, dokumenti, aga samas neil puudub äh, vanemsuse või vanemlike õiguste äh, tunnistus oma koduriigis. ja seega jäävad nad statistikast välja. teine põhjus on selles, et paljud registrid Äh, ei ähm, tegele selle olukorraga väga konkreetselt ja nad registreerivad sünnitunnistusi, äh, nende laste sünnitunnistusi, kes on asendusemadele välismaal sündinud, äh, sama, sarnasel viisil, nagu need lapsed oleks ise selle lapse sünnitanud või saanud välisriigis, ehk siis nagu tavapäraselt, et justkui lihtsalt nende laps sündis välismaal. Hispaanias Äh, ütles üks meie kaastöötaja meile seda, et juba pikka aega Hispaania registrite suhtumine oli väga leebe, väga lihtne oli neid lapsi registrisse lisada. Äh, isegi kui see laps oli välismaal sündinud ja lihtsalt äh, järsku äh, selgus, et äh, väga suur arv lapsi Hispaania vanematel on sündinud California osariigis. ehk siis tihtipeale jääb selgusetuks see, et kelle lapsega tegelikult tegemist on. see on trend, mis on teatud riikides ähm, suurenenud peale seda, kui registreeritud kooselu samasoolistele on heakskiidu saanud paljud äh, näiteks meessoost äh, paarid on äh, kasutanud asendusemadust. Hispaania näide jällegi on selline, et kui geipaarid kasutavad asendusemadust Californias või kusagil mujal, siis ei ole registritel võimalik enam silma kinni pigistada ja, ja panna ta ka kirja kui selle paari, sellele paarile sündinud laps asendusemaduse kasutamine samasooliste kooselu puhul on äh, põhjustanud teatud äh, tegevusi õigusvaldkonnas. võib-olla olete te näinud hiljutisi raporteid, näiteks Indias, mis on asendusemaduse üks äh, sihtriik, on reegleid karmistatud ka ma ei tea, mis vormis täpselt see seadus või määrus on, igal juhul on seal keelatud asendus emadus samasoolistes paaridele. ehk siis äh, sellega seonduvalt on äh, tõstatunud väga palju probleeme ja see teema on äh, väga päevakajaline. meie uurimuses on kaks lähenemist, me vaatame ühest küljest sotsioloogilisi informatsioone, numbreid ja näitajaid vaatame, kuidas äh, näitajad jagunevad Euroopas, Kreekas, Belgias, Ühendkuningriigis ja Hollandis on numbrid suurenenud ja sellele sotsioloogilisele uuringule järgneb äh, kvantitiivne uuring ja teisest küljest vaatame seda, kuidas äh, asendusemadus mõjutab ühiskonda. Te olete kindlasti kursis teatud teemadega vähemalt mingil määral põhimõtteliselt kuidas tagada, et asendus ema on vabatahtlikult äh, seda teinud, me peame tagama, et äh, sünnituseks on tagatud turvalised tingimused ja siis äh, ka veel äh, finantssuhted. Äh, uurimused on näidanud, et äh, asendusemaduse hinnad on väga erinevad. see võib olla sada viiskümmend tuhat äh, ühes liikmesriigis. ehk siis äh, sotsioloogiline kontekst, meil on väga keeruline siin valdkonnas saada täpseid andmeid. mõnes mõttes on kergem vaadata õiguslikku olukorda, need andmed on äh, üldiselt täpsemad me ei saanud vaadata kõiki liikmesriike, seega oleme keskendunud teatud liikmesriikidele, meie raportis on ära toodud ka tabel, kus viidatakse riikide lõikes andmetele. üldiselt aga meie keskendume põhiliselt äh, teatud liikmesriikidele, kus on vastav seadusandlus olemas või vähemalt on see ettevalmistamisel kui vaadata, milline on olukord äh, Euroopast väljaspool, siis sealt võib tuvastada teatud mudeleid, mida meie võiksime kasutada või vähemalt aitab meil äh, neid andmeid paremini võrrelda. näiteks kui vaadata seda, kuidas Kreeka süsteem on üsnagi sarnane Lõuna-Aafrikaga. õigusnormid on mõlemas riigis üsnagi sarnased ja meie arvates oli kasulik vaadata, vaadelda neid andmeid ka väljaspool Euroopaid, Euroopat selleks, et et äh, leida tuge meie Euroopa mudelitele. me oleme analüüsinud ka Venemaa õigust, ka siin on tegemist mm, erinevate mudelitega kui Euroopas, tegemist on pigem sellise ärimudeliga äh, asendusemandus äh, altruistlikel põhjustel ei ole väga levinud. ehk siis Venemaa suhtumine on äh, küllaltki liberaalne. kui vaadata seda, mis toimub Californias ja Ameerika teistes piirkondades, siis on lähenemine erinev me tahame vaadelda, milline on Euroopa olukord, ehk siis võin öelda, et lisaks Kreekale ei ole ühtegi teist Euroopa Liidu liikmesriiki, kus oleks täieliku õigusliku raamistiku asendus emadusele. ja siinkohal pean ma silmas seda, kus seda kogu protsessi on võimalik jälgida, kus kohtunik võib seda protsessi heaks kiita, kus on täielik õiguslik kokkulepe olemas ja eelkõige on olemas äh, õigusnormid, kus äh, vanemsus antakse äh, konkreetselt üle. tsiviilõigus on meie jaoks väga oluline. on ka teisi liikmesriike, kes on üritanud korraldada selle tege-, asendusemadusega seonduvat me-, meditsiiniteenust, nad on vaadanud, millised on head tavad, e-, eetilised koodeksid asendusemadusega seoses. ja oma lõppraportis vaatame seda, milline on olukord Hollandis ja Belgias. ehk siis lisaks peale Kreeka ei ole teistes liikmesriiki õiguslikku raamistikku, ehk siis pigem on tegemist õigusliku vaakumiga, kus puuduvad vajalikud ähm, õigusmeetmed. kohtunikel on siinkohal väga oluline roll kohtunikud on need, kes peavad otsustama, kas on vaja tegutseda ja saavad otsustada, kellele kuulub seaduslik vanemsus. kohtunik saab otsustada seda, et äh, laps kuulub äh, vanematele, mitte äh, sünnipärasele emale Belgias, Rumeenias ja teistes liikmesriikides on ähm, kohtunike seisukoht üldiselt äh, suhtumine sarnane ka seoses adopteerimisega, ehk siis laste olukord peab olema konkreetselt äh, paigas, tagatud peavad olema äh, sidemed nendega, kes vanemateks tahavad saada. USA-s on ase, kui asendusema ei ole kodanik, siis on olukord teistsugune. kohtunikud suhtuvad olukorda leebemalt, kui me vaatame kriminaalõigust, sest niipea, kui tuleb juttu lastega kaubitsemisele, siis on kohtunike roll väga oluline ja äh, karistused on üsnagi ranged. Need, kes on äh, lastekaubanduses osalenud, neid, neile tehakse trahvi, isegi kui nad müüvad või vahendavad äh, omaenda lapsi. viisa või reisidokumentide väljastamine selleks, et laps saaks äh, uute vanematega teises riigis liikuda, siis üldiselt selleks heakskiitu ei anda. Saksamaa ametnikud ei äh, taha eriti asendusemale vastavaid dokumente väljastada. see, mis puudutab äh, tsiviilõigust, kõikides riikides on väga mm, suured erinevused nende vanemate vahel, kes äh, last plaanivad kasvatada. ja tavaliselt antakse õigus bioloogilisele isale igal juhul üheksakümnel protsendil juhul, juhul saab äh, bioloogiline isa oma isaduse tõestatud. loomulikult võime vaadata neid äh, riike, mida me oleme analüüsinud, Saksamaa, Holland ja Belgia. samal ajal aga üsnagi sarnaselt äh, paljudes liikmesriikides takistatakse seda, et emadust tõestada kõik liikmesriigid äh, on äh, sarnaselt suhtunud, väidetakse, et ema on alati kindel, ema on see, kes on sünnitanud ja kõik riigid leiavad, et kui sünnitunnistuses on ema nimi kirjas, siis seda äh, ei ole võimalik muuta, seda ei saa tunnistada, tunnustada. ehk siis probleemid on seotud äh, sellega, kuidas äh, äh, lapse sünnitunnistuses on kajastatud ema või asendusema andmeid. üsnagi suured edusammud on aga sündinud selles, kuidas kuidas olukorda parandatakse, näiteks kui vaadata Itaaliat ja Austriat, siis ähm, tsiviilõiguses äh, kohtunike otsused on äh, olnud üsnagi uuenduslikud ja seal välismaised sünnitunnistusi peab tunnustama kas äh, Austrias või Rumeenias ja seal peab tõestama nii äh, sidemed nii emaga kui isaga, ehk siis äh, me, kohtunikud on üritanud seda protsessi kaasajastada. ja me peame küll ütlema, et, äh, et progress on olnud üsnagi aeglane. kas aga meil on võimalik tuua välja ühiseid näitajaid selles esialgses ähm, vaheuuringus? me, uuringust tuleb välja, et kohtunikud äh, leiavad, et väga oluline on see, et asendusemale ei anta mingisugust äh, rahalist äh, tasu selle eest ja, ja nad ei vaata hea pilguga sellesse, kui lapse eest on makstud. ja nad leiavad, et last ei tohi käsitleda kaubana praegusel hetkel ei ole kõik veel realiseerunud, aga samas mõeldakse väga palju selle peale, mida Euroopa reeglitega on võimalik paika panna. Neid andmeid me ei ole veel päris lõpuni uurinud, seda näeme nüüd lõpu-uuringus, aga igal juhul Euroopa õigusnormid, mis toetavad ka tervishoiu ja vabaduse ja vastavate ravimeetodite toetamist, mis äh, ei ole oma riigis kättesaadavad, siis need peaksid, neid on võimalik taotleda teistes liikmesriikides. siinkohal äh, selle alla võiks käia ka asendus, emadus ja see suurendaks vabadust Euroopa Liidus. ja võimalused on igal juhul hetkel selleks olemas, liikumisvabadus on osaliselt äh, takistatud rahvusvahelises õiguses. ja Suurbritannias või Ühendkuningriigis on samuti teatud seadusandlus olemas. ja öeldakse, et need vanemad, kes elavad äh, Ühendkuningriigis või Kreekas, võivad asendusemadust kasutada, juhul kui see leiab aset äh, nendes äh, riikides. tegemist on riikidega, kes suhtuvad liberaalsemalt nendesse küsimustesse kuid äh, hetkel on äh, need küsimused veel suhteliselt lahtised ja meil ei ole võimalik äh, teile täpsemat informatsiooni anda. tsiviilõiguse puhul on olukord selline, et kui kohtunikud sekkuvad ja teevad teatud otsuseid, siis ähm, ikkagi on olukord veel selline, et laste perekonna seisuga on ikka veel segased lood Iirimaa justiitsminister samuti väljendas oma muret selle suhtes, et õiguskindlus ei ole piisavalt lastele tagatud ja meil on vaja selle teemaga tegeleda ja samuti ka asendusküsim-, emaduse puhul on meil palju teha. suur tänu, aitäh selle väga huvitava ettekande eest. kas keegi soovib äh, sellele vastata, midagi lisada või küsida? Ah, pardon. Allez-y, monsieur, vous présentez. Tack så mycket. Palun. Suur tänu. Minu nimi on Jonas Kösen ja olen Rootsi parlamendi liige Äh, suur tänu teile väga hea ettekande eest. probleem äh, minu arvates äh, kasvab. Euroopa ühiskond muutub, suhtumine samasoolistesse partneritesse muutub ja nad võivad moodustada perekonna ja seoses sellega muutub ka asendusemaduse teema järjest olulisemaks äh, see lausa kah-, kasvab plahvatuslikult. paljudes äh, liikmesriikides on samasoolistel partneritel adopteerimisõigus, aga seni ei ole see praktika olnud alati edukas. alguses öeldi, et samasoolised äh, partnerid äh, võivad vanemaks saada ja sellest ei ole tahetud nüüd loobuda, aga see on toonud endaga kaasa äh, juriidilisi äh, raskusi ja nüüd on otsitud alternatiive. ma olen arvamusel, et äh, kui rääkida asendusemadusest, siis tuleks järele mõelda ka selle üle, milliseid äh, teisi teid oleks võimalik valida. inimestel peaks olema võimalus äh, saada endale laps, kui nad seda soovivad. oleks ehk võimalik äh, laiendada adopteerimisõigust nendele isikutele, kellel seda hetkel ei ole. lisaks äh, sellele on äh, veel üks probleem, mis on seotud samasooliste partnerite pere loomisega näiteks äh, lesbid vanematena. Rootsis on teema problemaatiline, võib-olla mujal suhtutakse sellesse teisiti. Rootsis ei ole lahendatud see probleem, et äh, kui minnakse Taani näiteks, et äh, seal kasutada surrogaatema teenuseid, asendusema teenuseid, siis tullakse tagasi Rootsi, et kas siis tunnustatakse automaatselt äh, emadust, mitte muidu Rootsis seda emadust tunnustatakse automaatselt. nii et äh, selles osas tuleb veel äh, võtta vastu täpsemad otsused ma arvan, et pikas perspektiivis tuleks järele mõelda selle üle, et äh, samasoolistel äh, paaridel oleks ka võimalik äh, saada soovi kohaselt lapsevanemaks ja siis sellega lahendataks mitte ainult asendusemaduse, vaid ka paljud teised probleemid. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? ja palun, härra seal tagapool. Euh, suur tänu. mina esindan äh, Pariisi juuraülikooli ja tahaksin omalt poolt öelda, et äh, seoses asendusemadusega on nüüd jäänud mitmed küsimused äh, lahtiseks teie ettekandes paljud äh, liikmesriigid omavad siin erinevaid äh, meditsiinilisi lähenemisi küsimusele. Rootsi parlamendi saadik mainis äh, inimeste soovi saada lapsi samas kui see ei ole neil äh, kas meditsiiniliselt või bioloogiliselt äh, võimalik, äh, näiteks samasoolised paarid või siis ka viljatud paarid. ja kui nüüd arvestada kõiki neid aspekte, siis kas ei oleks mitte mõttekas hinnata Euroopa projekti teostatavust, et kaasata ka kodanikuühiskond, Euroopa kodanikuühiskond? millisel määral tuleks sel juhul kaasata riiklikke kodanikuühiskondi ja kuivõrd mõttekad oleksid Euroopa tasandi õigussätted üldse? palun, teil on võimalus äh, vastata, proua Brüne Äh, tänan, vastan mõlemale küsimusele korraga, kuna need osaliselt ka kattuvad. niisiis. asendus, äh, emadus, kunstlik viljastamine me ei ole tahtnud äh, seadusandjast äh, ette jõuda ei riiklikul ega Euroopa Liidu tasandil kõikides liikmesriikides on äh, omad praktikad. liikmesriigiti on erinevad juriidilised raskused, panemaks paika, kuidas kõige paremini tagada laste õigused. ja loomulikult tulevad siin mängu ka mitmesugused äh, juriidilised aspektid. kohtunikel on äh, küllaltki palju tegutsemise vabadust selles küsimuses ja seetõttu tulekski kaaluda kas riiklikke või Euroopa Liidu tasandi lahendusi mis puudutab kodanikuühiskonna kaasamist, siis see oleks täiesti mõeldav. Prantsusmaal meil näiteks on käimas ähm, arutelud, äh, mis näevad ette küll kodanikuühiskonna kaasamise, aga ma vaatleksin seda küsimust veelgi globaalsemalt. Te viitasite ka sellele, et asendusemadus on muutunud olulisemaks samasoolistele paaridele ning et äh, tuleks äh, kaaluda uusi lahendusi. et võib-olla võiks äh, kaaluda rohkem adopteerimist ja kitsendada asendusemaduse võimalusi mul äh, on statistika Prantsusmaalt, äh, seal on kolmkümmend äh, tuhat paari, kes sooviksid adopteerida, tuhat viissada said adopteerida eelmisel aastal. nii et see on küll võimalus kui selline, aga adopteeritavaid lapsi ei ole piisavalt. ja neid lapsi, keda oleks võimalik adopteerida, on äh, järjest äh, vähem. sellepärast, et äh, riigid, äh, kust on palju adopteeritud, soodustavad nüüd riigisisest adopteerimist ja ven-, emadel on võimalik rohkem lapsi endale jätta ja seetõttu on puudus adopteeritavatest lastest. ja selles valdkonnas on ka mitmeid Euroopa Kohtu lahendeid ja kui nüüd mõelda adopteerimisele ja viljatusravile näiteks, siis äh, seadusandlus on muutunud liberaalsemaks, äh, näiteks üksikvanemate äh, suhtes ja ka riikides nagu näiteks Hispaania, kus ollakse väga liberaalsed äh, lesbide äh, järglaste saamise võimaluste suhtes ei pakuta samu võimalusi äh, samasoolistele meespaaridele. ja seetõttu tulebki kaaluda ka asendusemadust, kui teisi alternatiive ei ole vaadakem ka Ühendkuningriigi õigust. alates kahe tuhande viiendast aastast eksisteerib äh, tsiviilpartnerlus äh, mõistena ja asendusemadust võivad Ühendkuningriigis äh, kasutada nüüd ka samasoolised paarid. suur tänu nende vastuste eest. käesolevaga jõuame järgmise teema juurde, milleks on tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine. Cecilia Wikström äh, kõneleb Euroopa Parlamendi nimel, esindab õiguskomisjoni ja lisaks äh, kõneleb meile Lissaboni apellatsioonikohtu kohtunik Carlos Demelio Marinho. palun. Merci. Merci. Dear colleagues, Ladies and gentlemen, let me... austatud äh, kolleegid, kõigepealt tahaksin vabandada, et proua Parvanova ja härra Lopes äh, ei saa siin täna olla, nad oleksid tahtnud siia tulla, aga nad mõlemad on äh, haiged, jäid hiljuti haigeks ja pidid loobuma siia tulemast. minul on aga suur heameel siin olla, et rääkida teiega sel väga olulisel teemal, mis äh, puudutab äh, kaitsemeetmete vastastikku tunnustamist tsiviilasjades, see ei kõla eriti seksikalt, aga tegemist on väga olulise teemaga ja ma arvan, et äh, see on väga oluline Euroopa kodanikele. ohvriõiguste raamistiku äh, vastuvõtmine Euroopa Liidu tasandil võimaldab kõikidel kuriteo ohvritel sõltumata kodakondsusest või kuriteo toimumise kohast saada kaitsemeetmete rakendamine nende kasuks kogu Euroopa Liidu territooriumil. siinkohal lähtutakse Euroopa kaitsemäärusest mis äh, algselt äh, kattis äh, kõiki olemasolevaid kaitsemeetmeid liikmesriikides, sõltumata sellest, kas on tegemist tsiviil- või karistusõiguslike meetmetega. osades liikmesriikides käsitleb ohvrikaitset tsiviil- või halduskohus mitte ei lähtuta karistusõigusest ja siinkohal leiti uut, need lahendused on kombineeritud tsiviil- ja karistusõiguslikud meetmed ja nii on kodanikel võimalus vabalt ja turvaliselt äh, liikuda kogu äh, Liidu piires lähtuvalt äh, aluslepingu artiklist number kolm. põhieesmärgiks on äh, tagada meetmete kiire ja lihtne tunnustamine ja kui vajalik, siis kaitsemeetmete jõustamine, et äh, saavutada eesmärki tegime me mitmeid võtmetähtsusega ettepanekuid muutmaks komisjoni teksti, algselt oli liikmesriikidel võimalus muuta ja rakendada kaitsemäärust, mis pärineb teiselt liikmesriigilt ja see pakub paremat kaitset äh, potentsiaalsetele ohvritele, muudab äh, haldusmenetlused äh, arusaadavamaks ja tagab, et isikud on kaitstud, äh, millal ja kus iganes äh, nad ka ei reisi ühest liikmesriigist teise. oma ettepanekus äh, me pooldame ka Euroopa Liitu katva andmebaasi koostamist äh, kaitsemeetmete kohta, siis on võimalik riiklikel ametiasutusel, ametiasutustel pääseda kiiresti ligi teabele, mis äh, võimaldab äh, piiriülese kaitse võimaliku ohtude vastu. kui kaitstav isik äh, ei mõista seda keelt, milles arutatakse tema äh, kaitsemeetmete tunnustamist äh, ametiasutuses, siis ta peaks äh, saama tõlke ja samuti tuleks talle pakkuda abi tema individuaalsetest äh, vajadustest lähtuvalt, seda arusaadavalt ja kõikehõlmavalt. et vähendada veelgi haldus äh, tööd, on meil vaja standardset mitmekeelset äh, formulari. see kiirendab äh, tunnustamist, vähendab kirjaliku tõlke kulusid. nii et äh, ma nüüd siin asendan kahte eksperti õiguskomisjonist ja kohe annan sõna Lissaboni apellatsioonikohtunikule. aga tahaksin teile rääkida ka kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise jõustamisest. praegu me valmistame ette järjekordselt triloogi komisjoni ja nõukoguga, et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel ma arvan, et ma olen siinkohal maininud ettepaneku põhipunkte ja hea meelega loomulikult vastan teie võimalikele lisaküsimustele. suur tänu, Cecilia. ja nüüd saab kohe sõna Lissaboni apellatsioonikohtu kohtunik härra Marinja. tere pärastlõunat, mul on suur hea meel siin olla, suur tänu kutse eest ma arvan, et sellest äh, saab väga seksikas määrus ja kui mitte, siis ta on igal juhul väga kasulik määrus, sellepärast et me tegeleme siin kodanike väga oluliste spetsiifiliste vajadustega. ma lugesin seda määrust äh, esimest äh, korda ja see meenutas mulle sündmusi, mis toimusid septembris kaks tuhat kolm Itaalias tollal kahe-kolme päeva jooksul nad tutvustasid Itaalias, ministrid siis, teatavat määrust, nad ütlesid, et äh, tegemist on äh, määrusega, millega lõpetatakse lasteröövid Euroopas ja see ei olnud äh, tõsi tegelikult. kõige olulisemad aspektide kõrvale, see oli määrus äh, Brüssel kaks, PIS äh, kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolm. ja põhimõtteliselt rakendamine ei läinud nii, nagu pidi. ja nüüd Euroopa Liit äh, üritas omalt poolt äh, saavutada Amsterdami lepingu eesmärke. see määrus oli inspiratsiooniks paljudele teistele on järgnenud mitmed teised määrused, mis puudutavad äh, ülalpidamisküsimusi, muid äh, selle teemaga seotud küsimusi. ja see määrus nüüd äh, tegeleb äh, kuriteo ohvritega, tsiviilmeetmetega, kaitsemeetmetega. on äh, selge, et ainult äh, horisontaalsete reeglite abil on meil võimalik jõuda siin spetsiifilisele eesmärgile, nii et inimesed saaksid kasu kaitsemeetmetest ja saaksid reisida ühest äh, riigist teise. muidu rakenduks ähm, tavapärane lahendus. nii et see määrus on positiivne selles mõttes, et äh, inimestel, kes on äh, mingi kuriteo ohvrid, on võimalik äh, kasutada liitumis, liikumisvabadust. meil on vaja piiriülest äh, kaitset ka selleks, kuna see võib osutuda otsustavaks kohtuvaidlustes, sest inimesed saavad niimoodi kasutada ära oma menetlusõigusi ja see ennetab äh, tugevalt äh, kuritegusid ja sellel on äh, positiivne mõju toendite kogu, kogumisele, nii et äh, kui see ei ole mitte seksikas, siis vast on vähemalt tegemist põhimõttelise küsimusega. tsiviilmeetmed selles valdkonnas on kasulikud, äh, sellepärast et neid on lihtsam ja kiirem rakendada ja teatavates olukordades on need ka autonoomsemad Need meetmed antakse välja tsiviilkohtute poolt. enamasti nad äh, keelavad äh, teatud isikul äh, ära teatud tegevused. võib ette näha ka teatavat käitumisjuhist või piirata isikul viibimisõigus teatud territooriumil. seda dokumenti ette valmistades äh, viidi läbi uuringuid ja tuli välja, et paljudel liikmesriikidel juba on olemas siseriiklikud äh, tsiviilasjades äh, kohaldatavad kaitsemeetmed ja seetõttu muutus veelgi olulisemaks nende kaitsemeetmete piiriülene jõustamine. määruse ettepanek on äh, integreeritud, sisaldab äh, kahe tuhande esimesel aastal äh, välja antud dokumente, eriti mis puudutab kuriteoohvrite õiguste tugevdamist, kuriteoohvrite miinimumstandardite direktiivi ja järgnes ka nõukogu resolutsioon, mis puudutas äh, ohvrite õiguste laiendamist äh, ja süvendamist, eriti just äh, kriminaalmenetlustes. nüüd käesolevaga määrus, käesoleva määrusega üritatakse leida lahendust lahtistele küsimustele, näiteks äh, tsiviilasjades äh, kohaldatavate kaitsemeetmete eksportimine teistesse liikmesriikidesse. eesmärkidest. sellise dokumendi koostamise põhieesmärk on äh, säästa inimesi kallitest ja aeganõudvatest menetlustest ja aeg on siin põhjapaneva tähtsusega. me räägime siin ohvrite kaitsest, kes iga hetk võivad langeda kuriteo ohvriks. nii et on väga oluline säästa aega. ja kuidas see ettepanek säästab aega ja kuidas see on seotud äh, esimese eest-, näitega, mida ma mainisin siin luuakse, antakse välja dokument, mis on nagu euro. see vastab äh, juriidiliste otsuste vaba liikumise nõudmistele. seda dokumenti on võimalik kasutada igal pool Euroopas ja see võib tagada ohvri kohese kaitse igal pool. see on põhimõttelise tähtsusega äh, punkt selles ettepanekus, see tõend, sertifikaat. ja selle ettepaneku teine põhipositiivne aspekt on äh, seotud sellega, et meetmeid on võimalik äh, kohaldada ka riikides, äh, kus endist tegelikult sarnaseid meetmeid ei ole, näiteks Portugalis on äh, kasutusel elektroonilised äh, käevõrud potentsiaalselt ohtlike isikute jälgimiseks ja kui näiteks Belgias äh, sarnaseid meetmeid ei ole, siis ta võib äh, selle dokumendi abil äh, paluda sarnaste meetmete tarvitusele võtmist tema juhtumi puhul. probleem on loomulikult selles, et Euroopa Liit on väga asümmeetriline, osadel liikmesriikidel ei ole veel kohaseid vastuseid äh, või lahendusi ohvrite kaitseks. nii et see ettepanek ei ole nüüd äh, meie tööde viimane sõna nii-öelda, me peame tagama, et kogu Euroopas oleksid ohvrikaitsel samad äh, struktuurid, me peame võtma ühiseid äh, samme, tagamaks äh, kaitse sarnast taset üle kogu Euroopa Liidu, aga igal juhul see ettepanek äh, vastab põhieesmärkidele, põhiülesannetele, mis pandi eelnevalt paika, ehk siis keskendutakse ohvrite kaitsele ja kolmandaks väga oluliseks äh, aspektiks on äh, vabadus, isikuvabadus, füüsiline vabadus äh, ja kui sellised vabadused on ohustatud, siis meil tuleb tulevikus veelgi rohkem teha ja tulevusi saame kaaluda. põhiline on, et kui meil on olemas äh, dokument, sertifikaat, mida tunnustatakse igal pool, siis ei ole vastuvõetav, et mõni riik keeldub selle jõustamisest, äh, tuginedes teatud eranditele. loomulikult äh, võib äh, tulla erakorralisi olukordi ette, mida on ka selles ettepanekus mainitud ja teatud erakorralistel juhtudel on võimalik keelduda rakendamast kaitsemeetmeid. ja kuna me räägime ajast ja kiirusest, siis väga oluline on ka formaalsuste vähendamine. ülimalt oluline on äh, mitte nõuda mingeid erilisi formaalsusi kogu selle menetluse käigus. loomulikult hakatakse jõustamisel kasutama seda õigust, mis kehtib riigis, kus jõustamine aset leiab, seda õigust tunnevad sealsed kohtunikud ja see on kõige sobivam. ja lõpetuseks veel midagi on väga oluline formularid, mille abil on võimalik kasu- äh, äh,, võimalik äh, välistada lingvistilisi ja muid äh, probleeme. mõnikord on selliseid äh, formulare ka kritiseeritud, aga üldiselt äh, jah, võib öelda, et need formulid on kasulikud ja ma ei taha siin liialt kritiseerida, et äh, mitte rikkuda selle ettepaneku seksikust. suur tänu, äh, mitmed osalejad soovivad sõna, aga küsimusi saab esitada alles siis, kui ka teised eksperdid on ära kuulatud täiskasvanute õiguskaitse ja selle piiriülesed mõjud. palun. Say, say what I am going to say, is it possible? ma pean varsti äh, lendama, ütleb kõneleja saalist ja soovin siiski praegu kohe küsimuse esitada. okei okay. uh,. My name is Anne Holmlund, I am member of parliament in Finland. minu nimi on Anne Holmlund, äh, ma olen äh, Soome parlamendi õiguskomisjoni liige Soome tervitab seda, et me oleme piiriüleselt äh, hakanud äh, tegelema kuriteo ohvrite küsimusega. kui ühes riigis äh, võetakse tarvitusele lähenemiskeeld, siis on väga oluline, et seda rakendataks ka teistes liikmesriikides. Soomel on väga oluline see määruse projekt, sellepärast et Soomes võib äh, lähenemiskeelu tarvitusele võtta ilma, et see oleks seotud konkreetse kuriteoga ja heaks kiidetud äh, karistusseaduslik äh, direktiiv, mis käsitleb Euroopa kaitsemäärust, ei kata selliseid lähenemiskeelde. nüüd nõukogus palun aeglasemalt, ütleb esinaine nüüd äh, tahaksime tähelepanu juhtida ühele detailile, mis nõrgendab äh, praeguse äh, vahendi äh, rakendamist praktikas. nüüd olukord on selline, et kui ühe isiku vastu on äh, võetud äh, lähenemiskeeld, siis ta ei saa praeguses olukorras teada sellest, et see lähenemiskeeld tema kohta kehtib äh, teistes liikmesriikides ja kui me tahame kuritegusid ennetada, siis äh, peaks olema ka sellel isikul, kelle vastu on kaitsemeetmed suunatud, õigus teada saada, ähm, et sellised meetmed on tema vastu tarvitusele võetud. suur tänu proua esinaine. Merci. Alors euh, sur le point suivant euh, nii, ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on täiskasvanute õiguskaitse ja sellel teemal on meil kaks kõnelejat. kuidas me nüüd kõneaega siin jagame, kas te soovite mõlemad sõna saada? Äh, võib-olla siis saate pool kõneajast kumbki ära kasutada, palun. Äh, proua esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud, äh, austatud eksperdid, teiste institutsioonide esindajad, suur aitäh selle eest, et te meid sellele töötoale kutsusite. me kasutame ära kõik võimalused selleks, et teha teie kõigiga koostööd ja me täname teid selle antud võimaluse eest kõigepealt eh, ma tahaksin rääkida kahe tuhandenda aasta Haagi konventsioonist ja minu kolleeg eh, räägib eh, veidi hiljem ÜRO kahe tuhande kuuenda aasta konventsioonist täiskasvanute kohta. kui vaadata ringi, siis peab mõtlema, et väga õige aeg on rääkida praegu täiskasvanute konventsioonist. võib-olla te mõtlete, et kas ka näiteks ilmal on täiskasvanute konventsiooniga midagi pistmist. Ehm, ilmad muutuvad järjest külmemaks, igal aastal on talved külmemad, tänavatel on jääd ja lund ja e, sellised kõnniteed on väga ohtlikud vanemate inimeste jaoks ja mida vanemaks me saame, seda suurem oht see meie jaoks on. ja olukord on selline, et e, need vanemad inimesed, Eh, kellel on rohkem võimalusi, lähevad eh, lõuna poole, kus talveperioodil on soojem. Nad lihtsalt kolivad mujale. Nad kolivad Euroopa-siseselt eh, mujale, aga nad liiguvad ka Euroopast väljapoole, sest nagu maailma kliima soojenemise eksperdid meile ütlevad, siis kliima muutub soojemaks ja meie vanemad inimesed kolivad ka Marokosse, Tuneeniasse ja mujale. ja meil on äh, vaja sellist instrumenti, mis aitaksid vanemaid inimesi ka siis, kui nad kolivad mujale, sellepärast et mida vanemaks me saame, seda äh, äh, rohkem väheneb meie suutlikkus ja samal ajal tuleb teada seda, millisel kohtul on kohtupädevus, millist õigust rakendatakse ning kuidas tehtud otsuseid jõustatakse, sest et võib juhtuda, et Äh, olete olukorras, kus te vajate enda eeskostjat, kes äh, võtaks äh, teiega seotud ostuseid vastu, kes hoolitseks teie huvide eest ja haldaks teie vara, ka siis kinnisvõi vallasvara. see konventsioon hõlmab rahvusvahelise eraõiguse sätteid, mis aitab just selliseid küsimusi lahendada see ekspert, kes pärast meid räägib, nimelt härra Frimston, räägib võib-olla sellest, et see konventsioon ei pruugi olla täiuslik, sellepärast et see konventsioon ei defineeri ära teatud mõisteid. Haagi konventsioon selles valdkonnas eh, tahabki öelda, et tegelikult on määratluse puudumine võib-olla ka positiivne asi, seda sellepärast, et üleilmses maailmas eh, see, et jõuda Mm, kokkuleppele, mis on puue või vähendatud võime, on üsna keeruline. Haagi konventsioon tugineb vastastikusel usaldusel ja kohtud ja kohtunikud vaatavad äh, erinevaid juhtumeid äh, oma siseriikliku õiguse kontekstis äh, ja määravad, mis on puue või vähenenud suutlikkus ja me peame sellist asja austama ka võõrsil. me peame olema avatud kaitsemeetmetele, mis on teatud riigis vastu võetud, me peame neid tunnustama ja jõustama ka teistes liikmesriikides ja osalisriikides. loomulikult on teatud kaitsemeetmed ja turvaklauslid, mis tagavad selle, et leiab aset täiesti korrektne jõustamine ja kasutamine. Euroopa Liidu riikidest on kuus riiki osalised Tšehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik äh, ja Prantsusmaa ja seitse riiki on alla kirjutanud äh, Küpros, Kreeka, Iirimaa, Luksemburg, Itaalia ja Poola äh, kahe tuhande kaheksandal aastal eh, võeti vastu nõukogu järeldus, mis soovitas, et need riigid, kes on allkirjastanud eh, selle konventsiooni ka võimalikult ruttu ratifitseeriksid ning et eh, need riigid, kes seda teinud ei ole, teeksid seda võimalikult ruttu. selle nõukogu äh, otsuse koopia on ka ekspertidele ja parlamendisaadikutele laiali saadetud. see tähendab seda, et äh, tõesti selle konventsiooni järele on vajadus, äh, selles valdkonnas on vaja panna kehtima reeglid nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelisel tasandil. meil on ka rahvusvahelisel tasandil vaja instrumente, mida saaks kasutada ka väljaspool Euroopa Liitu, sest et nagu ma ütlesin, siis paremal järel olevad vanemad inimesed saavad kasutada oma elu kuld saavad kasutada võimalust äh, veeta oma elu kuldsed aastad äh, piirkondades, äh, kus on meeldiv kliima. ja lõpetuseks tahaksin öelda ühte asja. ma lugesin härra Frimstoni dokumenti ja midagi tuleb kindlasti Euroopas ette võtta. kui te suudaksite Euroopa ähm, volikirja vastu võtta Äh, oleks see väga suureks abiks. Äh, ja äh, näiteks Quebecis on selliseid volikirju juba kasutatud ning ka Saksamaal, Itaalias on kogemusi, ka Šveitsis on üht-teist sarnast välja töötatud ja tegelikult võiks Euroopas ka midagi sarnast välja töötada see oleks tegelikult väga heaks instrumendiks, kuidas oleks võimalik selle ähm, konventsiooni ellurakendamist lihtsustada. Äh, ma äh, tean äh, sellest vägagi palju, et inimesed liiguvad ringi ka näiteks Kanadast USA soojematesse piirkondadesse. ma tean sellest kõigest väga hästi, aga sellised inimesed vajavad kaitset. nii, ja nüüd ma annaksin sõna oma kolleegile. palun äh, Eh, pidage silmas oma kõneaega, ütleb härra, vabandust, proua esinaine. ja tere pealelõunat kõigile, mina tahan omalt poolt lisada ka üht-teist eh, kahe tuhande kuuenda aasta ÜRO puuetega inimeste konventsiooni kohta ja ma räägin ka natukene Haagi kahe tuhande aasta konventsioonist. nagu te võib-olla teate, siis eh, kahe tuhande kuuenda aasta ÜRO konventsioon on kõige hiljutisem temaatiline ÜRO konventsioon ja selle konventsiooni esmaseks eesmärgiks on edendada kaitse kaitsta ja tagada see, et kõik inimõigusi ja põhiõigusi saavad nautida kõik puuetega inimesed. lisaks on eesmärgiks edendada nende väärikust Äh, tsitaadi lõpp. selle ÜRO konventsiooni vastuvõtmisest alates on äh, sellele kirjutanud sada viiskümmend viis äh, riiki ja juba praegu on sellel sada kakskümmend viis osalisriiki. Euroopa Liidu kõik liikmesriigid on kahe tuhande kuuenda aasta konventsioonile juba alla kirjutanud, juba kakskümmend neli riiki on selle ka ratifitseerinud meie oleme seisukohal, et kahe tuhandenda aasta Haagi konventsioon pakub head võimalust osalisriikidele äh, ka kahe tuhande kuuenda konventsiooni raames äh, toetada seda, äh, mis kahe tuhande kuuenda aasta konventsioonis on ära toodud, eriti just puuetega inimeste puhul, kes äh, kuuluvad ka kahe tuhande aasta konventsiooni reguleerimisala alla. siin juba räägiti üldiselt sellest, millised on kõige olulisemad aspektid Haagi kahe tuhande aasta konventsioonis, tahetakse haavatavatele täiskasvanuile pakkuda head kaitset piirilistes olukordades ja siinkohal ma tahaksin välja tuua ÜRO konventsiooni mm, peamised aspektid, eh, mida Haagi kahe nädalate aasta konventsioon esmanes toetab. Eh, artikkel kaheksateist puudutab liikumisvabadust Äh, artikkel kolmkümmend kaks keskendub rahvusvahelisele koostööle, artikkel kaksteist äh, räägib äh, võrdset kohtlemisest kohtutes, siis räägitakse seal ka puudega täiskasvanute väärikast kohtlemisest, siis räägitakse tervishoiust, artikkel kolmteist räägib samamoodi juurdepääsust teenustele ja ma tahaksin, et Euroopa Liidu liikmesriigid vaataksid, millised on sünergiad nende kahe olulise rahvusvahelise instrumendi vahel, eh, selleks, et Haagi kahe tuhande aasta konventsioon laiemapõhjaliselt ratifitseeritaks. suur aitäh! suur aitäh, et te nii lühidalt tegite ja nüüd annaksin sõna järgnevale kõnelejale, härra Frimstonile ja ma mm, palun siis, et eh, tema nüüd sõna võtaks suur aitäh, proua esinaine. ma olen väga tänulik selle eest, et te mind täna siia külla kutsusite ja ma tahaksin lühidalt rääkida oma praktilistest kogemustest, mille ma olen saanud Ühendkuningriigis ja selle põhjal ma olen teinud kaks järeldust äh, Äh, suutlikkus äh, on väga keerukas küsimus, sellepärast et äh, see ei kuulu eraldiseisva õigusliku klassifikatsiooni alla ja see tähendab seda, et erinevast, erinevate tegevuste puhul on nõutud erinev suutlikkus, näiteks suutlikkus lepingut sõlmida, on hõlmatud lepinguõigusega, ähm, pärandimääruse kohaselt on suutlikkus testamenti koostada pärimisõiguse valdkonnas, see tähendab seda, et erinevad õiguse valdkonnad katavad eri osi sellest mõistest. Haagi konventsioon on tõesti väga heaks lisanduseks eh, rahvusvahelisele eraõigusele selles valdkonnas ja see tegeleb kaitsemeetmetega eh, see võimaldab äh, Äh, tegeleda selliste asjadega nagu kohaldatav õigus, kohtualluvus äh, ja äh, tunnustamise jõustamine ja võimaldab neid asju kohaldada ka kaitseküsimustes. lisaks sellele räägitakse seal kohaldavatest, kohaldatavast õigusest esindatuse küsimuses, näiteks volikirjade näol. ja Ühendkuningriigis on Šotimaa, vabandust, Äh, Ühendkuningriigis on äh, konventsioon Šotimaa puhul äh, ratifitseeritud, aga mitte Inglismaa ja Walesi puhul. meil on olnud mitmeid juhtumeid, kus on keskendutud konventsiooni mõjule selles valdkonnas ja see on kõik olnud väga suureks abiks. võib-olla ma keskenduksin sellele, et Haagi konventsioon, nagu seda mainiti ka eh, liiklusõnnetuste puhul, ei kuulu Euroopa Kohtu pädevuse alla ja selles valdkonnas arvan ma, et Euroopa eh, ülene eh, reguleerimine on vajalik. Ehm, vajadus ehm, volikirjade järele, mis kehtiksid ehm, üle kogu Euroopa Liidu on küsimus, mis on praegu väga keeruline. nagu on öeldud seoses teiste instrumentidagi, tegagi ei ole praegu võimalik tagada mm, äh, volikirja tunnustamist, kas on võimalik äh, siin läbi suruda volikirjaga äh, nõusolemine, me isegi ei tea, mida me selle puhul silmas peame. volikirjade puhul on probleemiks see, et nad võivad olla küll kehtivad, aga Nad näitavad teise kohtualussüsteemi ähm, asutusele ähm, midagi, mis kehtib mujal ja see on äh, olu-, muudab olukorra väga keeruliseks. ja seetõttu ma kutsun äh, vastutavat komisjoni siin Euroopa Parlamendis ja riiklik, riikide parlamente üles, äh, et te teeksite kõike, mis võimalik selleks, et tagada, et nii paljud liikmesriigid kui võimalik ratifitseeriksid selle konventsiooni Äh, ma äh, arvan, et see konventsioon on väga kasulik, ma isegi ütleks, et see on isegi seksikas. me peaksime paluma komisjonile keskenduda ka sellele määrusele ja me peaksime kaaluma Euroopa volikirja mõtet, äh, mida oleks võimalik kasutada siis üle kogu Euroopa Liidu täiskasvanute poolt, aitäh. Merci beaucoup, euh, monsieur, donc euh, suur aitäh teile nüüd äh, liigume me edasi ja äh, sõna saab selle arutelu osa viimane kõneleja, me vaatame, milline õiguslik alus peaks olema perekonnaõigusele. niisiis kümneks äh, minutiks saab sõna järgmine kõneleja, siis meil on ka aruteluks aega. suur tänu, üritan pidada kümnest minutist kinni, mis mulle on määratud ja sooviksin tänada õiguskomisjoni selle ürituse korraldamise eest, enne kui ma alustan. Euroopa Liidu perekonnaõiguse areng on olnud suurepärane. ka kahe tuhandendal aastal käibisid ainult need, mis puudutasid äh, äh, elatist või äh, ülalpidamisrahasid. nüüd aga on meil paigas uued Euroopa Liidu perekonnaõiguse reeglid ja väga palju on veel tegemisel. nagu me kuulsime varasematelt kõnelejatelt, siis piiriülene perekonnaõigus on keeruline teema, mille kohta käivad ähm, vastava riigi õigusaktid. kuidas seda, selle vaba liikumise puhul äh, tagada ka kõige selle toimimine? ma tahaksin keskenduda kahele põhitegevusele mida võiks äh, kasutada ja mida on äh, varasemalt kasutatud. loomulik on võimalik kasutusele võtta Euroopa Liidu meetmed, tuginedes Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kaheksakümmend üks. nagu me teame, siis perekonnaõiguse valdkonnas tuginetakse ähm, erilisele õiguslikule alusele äh,, Äh, nõukogu peab vastu võtma meetmed äh, ühehäälselt ja konsulteerides äh, Euroopa Parlamendiga. teatud juhtumitel aga on kasutusel ka siljaklausel selleks, et kasutada tavamenetlust. teine võimalus, lähtepunkt, on meetmete kehtestamine, mis ei kata kogu Euroopa Liitu, vaid mis puudutavad äh, Äh, konkreetseid liikmesriike. selleks on lepingutes olemas tõhustatud koostöö toimimise variant ja sellisel juhul äh, on erimenetlus selle kohta ja jällegi äh, see võib kasutada ka silla klauslit, kuigi see on erinev eelnevast silla klauslit ja sellel on teine seaduslik alus, õiguslik alus. ja mina räägin nendest mõlematest variantidest. kõigepealt artikkel kaheksakümmend üks, lõige kolm, Taane kaks, Euroopa Liidu toimimise leping võimandab erandlikult kasutada Äh, sellist lähenemist perekonnaõiguse valdkonnas. kõik on nõus sellega, et erikohtlemine, mis perekonnaõiguse valdkonnale on kehtestatud, on selgitatud äh, selle valdkonna tundlikkusega ja ma sooviksin siinkohal rõhutada ka perekonnatraditsioonide ja kultuurilisi erinevusi. samas aga konsultatsiooni prots-, menetluse kasutamine Äh, tekitab teatud küsimusi. esiteks, see, mis on Euroopa kodanikele nii oluline, kas esindajad peaksid äh, olema täielikult või vähem täielikult kaasatud. teiseks, ühehäälsuse nõue nõukogus võib äh, takistada Euroopa Liidu perekonnaõiguse arengut. ühelt poolt hääletusnõuded võivad põhjustada seda, et osad riigid blokeerivad rahvuslikest huvidest lähtuvalt tegevusi ja me oleme näinud sarnast käitumist. teisest küljest eh, mitte sobivad eh, kompromissid võivad olla selle tegevuse tulemuseks, mis eh, ei aita meil täita vastavaid perekonnaõiguse eesmärke. artikkel kaheksakümmend üks kolm esimene taane muudab keerulisemaks Euroopa perekonnaõiguse loomise Euroopa Liidu meetmetega või selle eesmärkide saavutamisele. arvestades sellega, äh, tekib küsimus, kas peaks toetama sillaklausli kasutamist äh, alternatiivina. artikkel kaheksakümmend üks, äh, lõige kolm, teine taane nõukogu võib ühehäälselt ja Euroopa Parlamendiga koostöös konsulteerides otsustada, et perekonnaõiguse piiriülestest nõuetest Äh, tegevustest tulenevalt võtta vastu tavamenetluse kaudu, ehk siis äh, institutsioonide vahelise dialoogiga äh, ja loomulikult siinkohal võib küsida, kas see vähendab liikmesriikide rolli selles valdkonnas, nagu ma ütlesin, on väga tundlik ja väga kultuurilise eripäradest sõltuv. arvestades seda, et Euroopa Liit peab ähm, õigluse, vabaduse äh, ala arendama ja samas arvestama liikmesriikide erisustega. mina teeksin äh, ettepaneku seda mitte kasutada. silla klausel, mis piirab äh, liikmesriikide suveräänsust, ei ole väga hea. artikkel kaheksakümmend üks kolme kasutamine nõuab ühelsust hääletamisel nõukogus, aga ka rahvusparlamentide tuge, kes võivad selle mehhanismi kaudu äh, ettepanekule e-, veto panna. kui äh, nähakse, et äh, liikmesriigi põhimõtted satuvad ohtu, siis on neil võimalik selle klausi kaudu kas vastuseisuga nõukogus või siis äh, oma rahvusparlamentide kaudu see protsess peatada. teine küsimus, kui sillaklausel kasutusele võtta, tekib küsimus, kas on perekonnaõiguse valdkondi, mille puhul äh, tavamenetlus ei ole sobilik. vastus sellele küsimusele sõltub vähem perekonnaõiguse valdkonnast kui pigem selle meetme sisust mitmetes äh, õiguslikes äh, ettepanekutes võib olla teatud äh, nüansse, näiteks varaküsimusi, millest me ka varem rääkisime täna siin. väär oleks uskuda, et et sillaklausli kasutus on õigustatud juhul, kui see tekitab probleeme ehk siis mulle tundub, et sillaklausli kasutamise sobilikkus ja ühehäälne heakskiit sõltub ähm, ette pandud meetme sisust. sillaklausel võib olla enam või vähem sobilik, sõltuvalt sellest, mil määral see valdkond on juba osaliselt ühtlustatud, näiteks äh, Euroopa Kohtu lahendite kaudu, nagu me hommikul kuulsime, või siis läbi äh, rahvusvahelise õigusvahendi ma pean siinkohal lisama, et seadusandliku tavamenetluse kasutamist peaks toetama, kui meede konkreetselt puudutab põhimõtteid, mis on juba heaks kiidetud või mis on vähemalt vastuvõetavad kõikidele liikmesriikidele. kogemus aga on näidanud, et alati ei ole nii. siis järgmine küsimus, kus kui äh, Euroopa-üleseid meetmeid ei ole võimalik äh, kasutada, siis kas peaks toetama tõhustatud koostööd äh, selle asemel? lepingus on ära toodud tõhustatud koostöö võimalused ja sellega seotud on palju tingimusi, mis tõhustatud koostöö jätkamiseks on vajalikud kuid isegi, kui need tingimused rakenduvad, siis tõhustatud koostöö ei ole automaatne selle käivitamine nõuab ettepanekut, mille peab tegema komisjon ja mille peavad heaks kiitma nii nõukogu kui ka Euroopa Parlament. ja ma väidaksin, et selline äh, teema, selline lähenemine saab heakskiidu vaid kahel korral, esiteks kui tõhustatud koostöö tule, on tõesti viimane võimalus ja teiseks see peab äh, Euroopa Liidu huve esindama üks probleem on selles, et liidus ei ole välja toodud, meie lepingutes ei ole välja toodud, mis on see viimane võimalus. ja tihtipeale võib teatud eesmärke saavutada alternatiivsete, võrdsete, sobivate ettepanekutega. esimene ettepanek näiteks, mis võiks olla väga, võib olla väga ambitsioonikas harmoneerimisprotsess, samas teine poliitikalahendus võib puudutada konservatiivsemat lahendust ja mõlema eesmärgiks on äh, ühised äh, saavutused. kui meede puudutab esimest lähenemist ja läbirääkimised läbi kukuvad, siis kas tõhustatud koostöömeede esimeses variandis võiks siis olla tõesti see nii-öelda mitte nii hea lähenemine selleks, et eesmärki saavutada. või siis kas alternatiivne ettepanek ähm, äh, ei peaks olema see, mida kõigepealt järele proovida äh,? Need viitavad äh, tõhustatud koostööga seonduvatele probleemidele, millega kõik on kursis. meil on vaja paika panna need prioriteedid reeglite suhtes, millega on meil võimalik saavutada rohkem vähema äh, pingutusega või kas me peaksime prioriteediks seadma reeglid, millega meil on võimalik saavutada vähem? vabandust, ma pean sekkuma, aga kas te võiksite lõpetama hakata? võtaksin siis selle teema kokku, rõhutades kahte vaatenurka väga tihti unustatakse, et artikkel kakskümmend Euroopa Liidu äh, toimimise lepingus räägitakse kahest erinevast eesmärgiks, meetme eesmärgid ja Euroopa Liidu eesmärgid meetme eesmärgid võetakse vastu selleks, et täiendada Euroopa Liidu eesmärke. seda esiteks ja teiseks ja see on ka minu viimane punkt, on see, et pidev tõhustatud koostöö kasutamine on, seda ei ole väga lihtne põhjendada, ma ei rääginud selle just sellest, milline võib olla selle mõju selles valdkonnas see võib põhjustada õiguskindluse puudumist, vaatamata sellele, et õiguskindlus on äh, õiguse tagamisel eeltingimuseks. seega tõhustatud koostöö süvendamine peab olema ühe eesmärgi täitmiseks äh, vajalik ja seega lõpetaksin sellega, et minu arvates tõhustatud koostöö peaks arvesse minema vaid tõesti erijuhtumitel, aitäh! Merci. Euh, donc, euh, nous avons... suur tänu. nüüd on meil äh, veidi aega arutelu tarvis. ja kui te soovite sõna, siis annan teile sõna. kuid kuna me oleme kakskümmend viis minutit juba äh, plaanist, ajakavast maas, siis äh, ma tean, et te kõik peate õhtul kuhugi jõudma rongi või lennuki peale, siis palun pidage, tehke lühidalt, aga loomulikult võite sõna võtta, kui soovite. non, personne, madame, vous vouliez pas prendre parole, non? kas keegi ei soovi sõna? proua, kas teie soovite sõna? palun. jah, teen väga lühidalt. ma tahtsin äh, rõhutada, et äh, see konventsioon on loogiline jätk üheksakümne viienda aasta konventsiooniks. lastekaitse lõpeb teatud peatükiga ja siis algab täiskasvanute kaitse, mõlemad konventsioonid on sarnase ülesehitusega ja sarnaste eesmärkidega mitmed liikmesriigid on äh, viimastel aastatel väga paeg-, palju aega kulutanud selleks, et üheksakümne kuuenda aasta konventsiooni äh, ellu viia ja me julgustame äh, neid selles, sellega jätkamises ja kasutusele võtma ka kahe tuhandenda aasta konventsiooni väga palju ettevalmistustööd on juba tehtud ja neil on väga võimalik aega palju kokku hoida, minna uute, kohe selle elluviimise juurde. aitäh selle täpsustuse eest, see on tõesti väga oluline seega annan nüüd äh, sõna Catherine Zaponile, kes juhatab meie viimast osa. mina pean ise kahjuks äh, juhatamise üle andma veidi hiljem kui äh, plaanitud ja ma loodan, et te saate ise paremini ajast kinni pidada, kui minul õnnestus Uh, good afternoon. Uh, tere pärastlõunat, tere tulemast kolmanda ja viimase osa juurde meie koolitusel ja nüüd jätkame Euroopa Liidu, Euroopa Liidu kodanike vabalt liikumise teemaga ja peale avasõnu läheme meie viimaste kõnelejate juurde kuna tegemist on selle pika päeva viimase osaga, paluksin äh, ikkagi, et te kuulaksite tähelepanelikult ja, ja kasutaksite ära seda ekspertiisi, mis meie kõnelejatel on, kui nad oma teadmisi jagavad. mõned avasõnad. tihtipeale puudutab perekonnaseis äh, just identiteedi, kodanikuõigusi, määrusi ja tunnustamist riigi poolt ja ühiskonna poolt. arvestades, et tihtipeale see tunnustamine käib kokku või langeb kokku äh, kultuurinormidega ja tavadega, siis muutused selles valdkonnas äh, on üsnagi mõjusad. piiriülene äh, elukorraldus ja töö on väga kiiresti arenenud, nagu me teame juba Euroopa Liidu algusest peale praegune tegelikkus on see, et Euroopa Liidu kodanikud ja nende pered eh, peavad eh, hakkama saama perekonnaseisu erinevate nüanssidega kogu Euroopa Liidu üleselt ja kui perekonnaseisu on keeruline määratleda või on see kohmakas, nagu me ka varem kuulsime, siis Euroopa Liidu kodanikud ei eh, suuda alati rakendada seda õigust vabale liikumisele Euroopa kodanikele avaldab väga suurt mõju nende identiteet, nende pere, nende töö. loomulikult peavad inimeste õigused olema tasakaalus vajadusega äh, ja pettustega toime tulemusel me kuuleme mõne hetke pärast äh, perekonnaga seotud pettuste teemal. Iirimaal koostatakse praegu seadusandlust, äh, mis puudutab äh, mugavusabielusid, kus Euroopa Liidu kodanikud sõlmivad abielusid kolmandate riikide kodanikega kolmsada viiskümmend tuhat piiriülest äh, abielu sõlmitakse Euroopa Liidus iga aasta, see puudutab seega väga suurt arvu inimesi. minu arvates ka minule on need väga olulised teemad, mina olen Iiri kodanik, ma olen samuti ka USA kodanik, ma elan Iirimaal oma, koos oma abikaasaga ja ma soovin oma oma tsiviilpartnerlust äh, tunnustada Euro-, Iirimaa kohtu kaudu. meie abiellusime Iir-, äh, Kanadas kolm aastat tagasi, sest see oli ainus koht, kus ma sain abielluda samasoolise isikuga ilma kohalikku kodakondsust omamata. Äh, tsiviilkooselu sõlmimine ja seejärel teise piirkonda liikumine on äh, see, selle tunnustamine väga keeruline. kõik liikmesriigid, kus võrdväärset kohtlemist pakutakse, on vaja see äh, tsiviilpartnerlus äh, ka tunnistada seega need probleemid on äh, väga oluliseks osaks äh, inimese identiteedist. seaduseloojana Iirimaal olen ma pidevalt juhtinud tähelepanu nendele probleemidele. nagu ma ütlesin, siis Iirimaa on praegu üks viimastest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus ei tunnustata kõiki äh, samasooliste õigusi väga hea on mainida, et et need probleemid on leidmas lahenduse. praegune eh, perekonnaseis jääb liikmesriigi pädevusse ja kas nad seda pädevust ka rakendavad, siis peavad nad arvestama ühenduse õigusega, eriti sellega, mis puudutab iga Euroopa Liidu kodaniku õigust äh, Äh, liikuda ja elada teises äh, liikmesriigis. ja meie viimases kolmandas osas räägime me praegustest probleemidest, kõige pakilisemast probleemidest ja tulevikust Euroopa Liidu kodanike jaoks ja me kuulame meie kolme eksperti ja kõigepealt annan sõna doktor Mariolina Eli Antoniole, kes on õigusnõustaja äh, miljöös äh,, ettevõttes Brüsselis ja ta räägib meile perekonna seisust Euroopa Liidus, kõige pakilisemast probleemidest Euroopa Liidu kodanike jaoks ja sellest, kas midagi tuleb ette võtta, palun. And... Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja, aitäh selle kutse eest äh, teile esineda. mul on väga hea meel sellest, et te alustasite sellega, et äh, viitasite, kui päevakohase teemaga on perekonna seisu puhul enamus kõigist siin ruumis täna äh, on osalised selles piiriüleses probleemis, sest need võivad tõstatuda sellepärast, et osa meist elavad välismaal. näiteks kaks tuhat kümme enam kui kaksteist miljonit Euroopa Liidu kodanikku elasid äh, teises Euroopa Liidu liikmesriigis. piiriülene olukord võib aga tõstatuda ka seetõttu, kui keegi kolib Brüsselisse konverentsile või mingil põhjusel või, või ei ole nende olukord niivõrd hea, sest nad külastavad oma äh, tütart või poega või, äh, või ne, kes on olulises olukorras või, või kui keegi nende sugulastest sureb teises liikmesriigis. samuti puudutab see ka töösituatsiooni. viis tuhandest töötajast Äh, käivad äh, selle kategooria alla, et nad töötavad piiriüleselt põhimõtteliselt igapäevaselt. või võib olla tegemist äh, kodanikega, kes liiguvad turismi eesmärgil mujale. kaks tuhat kümme, üheksakümmend miljonit kodanikku külastasid teist liikmesriiki või, või käisin mingit teenust kogemas näiteks äh, tervishoiu valdkonnast äh, kusagil haiglas või hambaravi. ehk siis piiriülesed olukorrad on väga erinevad ja need mõjutavad äh, meid kõiki. kõikide nende piiriüleste käimiste puhul on meil vaja mm, perekonnaseisuga seonduvaid dokumenti, sünnitunnistust, abielutunnistust, surmatunnistust, need on kõik väga olulised dokumendid millega me kõik oleme igapäevaselt kokku puutunud. ja meil on vaja neid selleks, et äh, omada juurdepääsu teatud äh, teenustele või toetustele, näiteks äh, töötuhüvitusele. kodanikud, kes peavad perekonnaseisudokumentidega tegelema, võivad silmitsi seista probleemide ja takistustega ja seepärast oleme meie oma ettevõttes saanud Euroopa Parlamendilt ülesande uurida, millised on kõige pakilisemad probleemid Euroopa Liidu kodanike jaoks, mis puudutavad perekonnaseisu piiriülestes olukordades. seepärast oleme me läbi viinud ülevaate Euroopa Liidu ja rahvusvaheliselt kohtulahenditest ja vaadanud, võrrelnud seda teatud liikmesriikide õigusloomega. ja sellele tulenevalt oleme välja toonud põhiprobleemid, millega eh, kodanikud silmitsi seisavad eh, perekonnaseisu küsimustes piiriülestes olukordades ja me oleme teinud mõningaid ettepanekuid, mis jäävad Euroopa Liidu pädevusse. mis on need põhitulemused? esimene probleem, millega kõik äh, silmitsi seisavad äh, selles situatsioonis, on äh, perekonnaseisu dokumendi määratlus. ütleme, mina olen itaallane ja mul on mingil põhjusel vaja saada oma isa sünnitunnistust, kes sündis Saksamaal. küsimus, tekib küsimus, kas mul on võimalik seda taodelda sealt, kus mu isa sündis või seal, kus mu isa elas ülejäänud oma elu või seal, kus ta suri. kui me kujutame ette, et tegemist on näiteks kolme erineva linnaga Saksamaal, mina võib-olla ei tea seda ja ma ei ole kursis sellega, kuidas Saksamaa reguleerib seda eh, dokumentide haldust ja säilitamist igal liikmesriigil on oma reeglid selle kohta, kus dokumente äh, säilitatakse. välismaalasena on mul selle teadasaamine aga väga keeruline ja kestab väga pikka aega ja läheb ka palju maksma. mida Euroopa Liit saab teha? Äh, halduskoormuse vähendamiseks on julgustada liikmesriike teavitama oma kodanikke nendest kriteeriumitest, mida iga liikmesriik äh, kasutab selle kohta, kus dokumente hoitakse. seda on võimalik teha olemasolevate kodulehekülgede kaudu. näiteks olemasoleva äh, lehekülje kaudu või siis kontaktpunktide kaudu, mis võimaldaks kodanikel saada informatsiooni selle kohta, kus äh, dokumenti hoitakse, äh, kus on, millistest kodulehekülgedest infot edasi otsida ja millistel telefoninumbritel helistada oletame, et me oleme tuvastanud, ma olen tuvastanud selle, kus perekonnaseisudokumenti hoitakse. järgmine probleem kodaniku jaoks on see, kuidas seda dokumenti kätte saada. kujutagem ette, et mina ja minu kaaslane, mõlemad itaallased, soovime Brüsselis abielluda. Belgia ametivõimud paluvad, soovivad meilt sünnitunnistusi selleks, et me saaksime Belgias abielluda. ainus võimalus, kuidas ma Itaalia sünnitunnistuse saan, on lennata Itaaliasse, Itaaliasse, minna sinna, kus seda sünnitunnistust hoitakse, eh, reisida tagasi Belgiasse ja anda see ametivõimudele. ilmselgelt on see väga kohmakas ja kulukas kõik äh, selle valdkonna soovitused, kuidas paremini neid dokumente äh, seoses perekonnaseisuga liikmesriikide vahel vahetada, on loomulikult suunatud sellele, et kulusid vähendada ja, ja teha seda ka kättesaadavamaks kodanikele. samal ajal peame me teadma, et usaldusväärse ja turvalise süsteemi tagamine perekonnaseisudokumentidele on samuti oluline meie leiame, et Euroopa Liit võiks julgustada liikmesriiki kasutama elektroonilisi platvorme dokumentide vahendami-, vahendamiseks. Euroopa Liit võiks olla liikmesriikide vahendaja ja näidata, kuidas neid platvorme käivitada, kuidas kasutada olemasolevaid platvorme. olemasolevate elektrooniliste platvormide ole-, kasutuse kohta juba on olemas, näiteks vastav võrguplatvorm või siis ICIS. E kui ma olen suutnud tuvastada, kus dokument on, siis äh, on mul võimalik dokument kätte saada. järgmine probleem, milles kodanik seisab, on äh, perekonnaseisudokumendi tunnustamine ehk siis peale seda, kui ma olen selle perekonnaseisu dokumendi kätte saanud, no ütleme, et kui tegemist on surmatunnistusega, kui tegemist on Itaalia surmatunnistusega, siis peab seda tunnustama Saksamaa. kui olukord on selline, Itaalia kodanik, äh, kodanikul on vaja see apostillida ja saksa keelde tõlgist, tõlkida äh, vastavalt siis Saksamaa ametivõimude poolt tunnustatud tõlkija poolt tõlkeprotsess on vajalik liikmesriigi nõuetele vastavalt, samal ajal aga loomulikult on tegemist kuluka ja aeganõudva protseduuriga, sest see kaasab mitmeid osapooli ja dokumendid peavad ringlema, enne kui perekonnaseisuv dokumenti on võimalik tunnustada teises liikmesriigis. mis puudutab apostillimise protsessi, siis ma leian, et Euroopa Liit peaks julgustama Euroopa Liidu ülest äh, arutelu. kõigepealt selles, kuidas oleks võimalik lõpetada selle apostilli, apostillimisprotsessi, võib-olla ka hiljem äh, selles sessioonis on võimalik meil kuulda äh, perekonnaseisudokumentidega seotud pettuste küsimust. apostillimissüsteemi lõpetamist on juba äh, konventsiooni number seitseteist ka ellu viidud ja sellele, selle on ratifitseerinud mitmed liikmesriigid. ehk siis lihtsus, samm lihtsustamise suunas on juba aset leidnud. samal ajal Brüsseli konventsioon on kohaldatav kuues liikmesriigis ja see puudutab äh, apostillimise lõpetamist ja samas on ka palju kahepoolseid kokkuleppeid. ehk siis juba on tunnetatud lihtsustamisvajadust ja Euroopa Liit on vahendajaks Euroopa Liidus diskussiooni tegu-, läbiviimisel. alternatiivne lähe-, lahendus oleks apostillimine mitte siis lõpetada, vaid asendada see lihtsama süsteemiga, näiteks elektroonilise apostilliga e. E-apostill ehk siis elektrooniline apostilli projekt, mille Haagi konventsioon on loonud ja see võiks olla lähtepunktiks äh, Äh, selle eesmärgi täitmiseks. samamoodi Euroopa Liit võiks äh, soodustada li-, äh, parimate tavade jagamist liikmesriikide vahel selle kohta, kuidas apostillisüsteem võiks olla võimalikult tõhus, vähem kulukas ja vähem aegavõttev. samuti võiks Euroopa Liit toetada Euroopa Liidu ülese tehnilise lahenduse leidmist läbi arutelu korraldamise ja rahastamise mis puudutab tõlkeküsimusi, siis me leiame, et Euroopa Liit peaks julgustama liikmesriiki tunnustama neid mitmekeelseid ähm, äh, vorme. rahvusvahelisel perekonnaseisukomisjonil on juba erinevad vormid, millele tuginedes võiks äh, need mitmekeelsed äh, vormid kasutusele võtta samas Euroopa Liit võiks ka luua mitmekeelse uue vormi, mis ei tähendaks seda, et sünnitunnistus oleks ühesugune kogu Euroopa Liidus, vaid lihtsalt Euroopa Liit eh, või sünnitunnistus peaks vastama teatud tingimustele ja seega peaks seda ka teine liikmesriik eh, tunnustama kui kodanik on äh, dokumendi asukoha teada saanud, on selle kätte saanud ja see on tunnustatud, siis järgmine probleem on see, et selle perekonnaseisudokumendi sisuga tunnustatakse. ehk siis mitte lihtsalt ametliku dokumendina, vaid et kas see sisu on vastuvõetav vastavale liikmesriigile. siin tekivad sarnased probleemid nagu apostilli ja tõlkega ja seega sarnased, teeksin ka sarnased soovitused. sisu tunnustamise probleemid perekonnaseisudokumentide puhul tulenevad ka sellelt, eh, mille, milline on materiaalõigus. näiteks Äh, sünnitunnistuse andmed on liikmesriigis erinevad. Prantsusmaal näiteks ei tunnustata Itaalia sünnitunnistust, sellepärast et seal ei ole ära toodud kõiki vajalikke andmeid. mida Euroopa Liit saab teha selleks, et kodanike elu lihtsamaks teha, on julgustada liikmesriike kasutama affidavit'it või ametivõimude vahelise info kasutamist äh, kui perekonnaseisu dokumendis ei ole seda infot, mida neil on vaja, siis peaks seda olema võimalik kuidagi kätte saada. ning teised erisused, mis puudutavad perekonnaseisu dokumendi andmeid, puudutavad materiaalõigust, näiteks Hollandi homoabielu ei tunnustata Itaalias, sest see läheb vastuollu riigi põhimõtetega või prantsuste registreeritud kooselu ei tunnustata Bulgaarias, sest nad ei tea, sest see ei vasta nendele nõuetele. nagu me eelkõnelejalt kuulsime, siis perekonnaõiguse pädevus on piiratud. võib-olla oleks meil võimalik täiendavalt läbi vaadata milliseid võimalusi artikkel kakskümmend üks Euroopa Liidu toimimise lepingust pakub. vastavalt sellele artiklile, kui Euroopa Liidu sekkumine on vajalik ja lepingus ei ole pädevusi olemas, siis parlament ja nõukogu tavapärase seadusandliku menetluse kaudu võivad kasutusele võtta reegleid selleks, et tagada Euroopa kodanike vaba liikumine see artikkel võiks samuti olla ka aluseks viimasele probleemile, mis kodanike ees on. siinkohal pean silmas seda, mis ei puuduta vaid perekonnaseisudokumendi sisu, vaid selle dokumendi mõju. kui kaks Itaalia meest on kolinud Hollandisse, nad on abiellunud ja kui nad Itaaliasse tagasi lähevad ja väidavad, Äh, või nad soovivad saada maksusoodustusi, äh, kuna nad on abielus, siis loomulikult äh, neile seda võimalust ei anta, sest homoabielu ei tunnust, ei tunnista Itaalia seadus. meil oleks vaja Euroopa Liidu abi selleks, et muuta ka suhtumist kõikidesse inimestesse ja artikkel kakskümmend üks Euroopa Liidu toimimise lepingust meile selle võimaluse ka annab, aitäh! Uh, thank you, uh, Dr. Eli Antonio. Um, uh, just a very... Suur tänu, uh, doktor Eli Antonio, selle väga huvitava teabe eest äh, olulise uurimuse kohta ja väga tähtis on, et äh, teil on lahendusele suunatud äh, lähenemine ning et te toonitate Euroopa Liidu äh, rolli ja legislatiivmääruste vajadust, viidates ka Stockholmi programmile. järgmisena saab sõna Duncan McNiven, rahvusvahelise perekonnaseisukomisjoni president, Šotimaa statistikabüroo endine juhataja, kõneleb teemal perekonnaseisuga seotud pettused kõneleja mikrofonita. suur tänu, mul on tõesti hea meel äh, siin äh, olla, olgugi et kell on kolmveerand kuus talvisel õhtul. ma kõnelen Rahvusvahelise Perekonnaseisukomisjoni komisjoni presidendina ja minu kõne saab olema hoopis teistsugune kui Ühendkuningriigi peaministri tänane kõne. rahvusvaheline perekonnaseisukomisjon loodi tuhande üheksasaja neljakümne üheksandal aastal, seal on praegu viisteist liikmesriiki nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliselt. ja eelkõneleja mainis ka mitmeid konventsioone, mis on otseselt seotud meie tööga. me keskendume perekonnaseisudokumentide täpsusele, pettus on meie jaoks suureks murepunktiks ja seetõttu on meie komisjon olnud juba aastaid äh, aktiivne pettusevastases äh, ennetuses. ja ma tahaksin siin eristada pettuse ennetamist, äh, mida seostatakse kuludega nii rahaliselt kui ka ajaliselt, igasuguse koormusega ma tahaksin seda eristada vabast äh, liikumisest, kodanikele elu lihtsamaks tegemisest piiriülestes olukordades, millele viitas ka doktor Heli Antoni, ühesõnaga siin on tegemist äh, pingetega nende kahe eesmärgi vahel, mis toob endaga kaasa mitmesuguseid äh, probleeme. tahaksin rääkida pettustest perekonna asjades statistikat on meil äh, keeruline siin välja tuua, sama raske on ju öelda, palju on äh, ebaseaduslikke sisserändajaid äh, Belgias, aga igal juhul pettused kasvavad vastavalt sellele, kuidas kasvab rahvusvaheline liikumine ja pettuste liigid samuti muutuvad. ma kohtusin ühe linnapeaga riigist X, kes ähm, kasutas dokumendipettust, et pääseda karistus äh, õiguslikust äh, vastutusele võtmisest. ühesõnaga, enamasti pettuste näol on tegemist äh, näilike abieludega, on tegemist ka näiliku isadusega, mina oleksin arvanud, et kahest lapsest piisab, aga mõni ahmib omale neid lapsi niimoodi näilikult kokku, on tegemist võltsitud dokumentidega meil, eelkõige sünnitunnistustega, need on pärit nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliselt. meie komisjon on juba tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast peale olnud aktiivne pettuse ennetamisel ja me oleme kaasanud mitmesuguseid äh, eksperte, perekonnaseisuregistrite esindajaid oleme kaasanud, kes registreerivad konkreetselt perekonnasündmusi ja oleme kaasanud valitsusametnikke, nii nagu mina enne pensionile minekut, oleme kaasanud äh, eksperte riikides nagu Hispaania, Saksamaa ja Kreeka meil on alaline pettuste töörühm, mis kohtus viimati eelmise aasta septembris, nüüd järgmine kohtumine leiab aset äh, märtsis. ja komisjoni äh, peaassambleedel on alati pettuste teema ka päevakorras, järgmine assamblee tuleb märtsis. me kogume infot pettuste liikide kohta ja pet-, pettusevastaste meetmete kohta, mis on olnud äh, enam-vähem edukad erinevates liikmesriikides. meie soovitus number üheksa aastast kaks tuhat viis äh, on väga oluline, sellepärast et äh, seal tuuakse välja tõeste dokumentide tunnused, räägitakse pettustest ja sellest, kuidas nende vastu praktiliselt võidelda. meil ei ole mingisugust äh, imerohtu välja pakkuda pettuste ennetamiseks. ja kui võetakse tarvitusele meetmeid, äh, siis need võivad endaga kaasa tuua mitmesuguseid äh, piiranguid, võib kaasneda sellega näiteks äh, Euroopa Inimõiguste põhivabaduste kaitsekonventsiooni artikli äh, piirang, mis äh, tagab äh, õiguse abielluda. Ühendkuningriik on siin seda sätet rikkunud Inimõiguste Kohtu hinnangul. ühesõnaga, üritatakse pettusi vältida, aga meetmed, mida võetakse, ei ole perfektsed vastumeetmed, nii karistusmeetmed kui ka ennetavad meetmed on viljakad siis, kui neid rakendatakse äh, veendunult ja omatakse võitluseks piisavaid ressursse, aga neid praegusel hetkel ei ole. ja mis on siis äh, praegused aktuaalsed äh, teemad rahvusvahelise perekonnaseisukomisjoni töös? tahaksin esile tõsta kaks asja, üks on loomulikult äh, ilmselge, me üritame pält-, vältida identiteedipettusi. see on meie tegevuste põhipunktiks. me kontrollime välismaiste aktide tõesust. ja teiseks oluliseks teemaks on IT-süsteemi loomine, mis äh, lahendakski neid probleeme, mida mainis doktor äh, Eli Antonia sellise süsteemi abil meil oleks võimalik tagada kodanike vaba liikumine. arvutisüsteem, mis toodab dokumendi elektroonilise allkirjaga registriametniku silmade all, näiteks Šotimaal või Sloveenias, on vähem äh, aldis äh, pettusele kui äh, mõni paberdokument, mida on lihtsam võltsida niisiis arvutisüsteem äh, võimaldab vältida pettusi ja võimaldab äh, vahendada ka perekonna seisuga seotud äh, infot, nii nagu soovis eelkõneleja. ja kui nüüd rääkida meie komisjoni tööst lähemalt, siis äh, ja eelkõneleja on teinud siin juba pika sissejuhatuse, ka omalt poolt ütlen, et äh, me oleme pikaajaliselt tegelenud äh, perekonna seisu küsimusega ja oli väga tervitatav, et Euroopa Liit tuli kaks aastat tagasi välja vastava rohelise raamatuga, täpsemalt seda tegi siis Euroopa Komisjon. me identifitseerime uusi pettuste liike ja jagame hea meelega kogemusi ka vastumeetmete osas. loomulikult vastumeetmed muutuvad, sellepärast et pettuste liigid muutuvad ja need äh, vastumeetmed, mida me oleme maininud oma dokumentides, äh, loomulikult äh, leiavad pidevat aktualiseerimist. ääretult oluline on IT-süsteem ja IT platvorm, mida ma ka hetk tagasi mainisin. tahaksin öelda, et me oleme loonud äh, suuresti sellise praktilise raamistiku, mis aitab kaasa inimeste vabale liikumisele ja samas äh, aitab kaasa ka pettuste vältimisele. meil on aga vaja veel poliitilist tahet et saada üle mõningatest äh, raskustest, mida mainis ka doktor Eli Antonia. seda kõike selleks, et äh, veelgi tugevamalt toetada perekonnaseisu ametnike ja valitsuste tööd üle kogu Euroopa Liidu, kes soovivad ennetada ja karistada pettusi perekonnaseisu küsimustes. Äh, suur tänu, see oleks minu poolt kõik Um, suur aitäh selle väga eh, huvitava ettekande eest ja ma tahaksin eriti tänada teid selle eest, et te oma sõnavõtu alguses ja lõpus meenutasite meile eh, seda, et kui me räägime pettuste süsteemist, eh, siis teie oma organisatsioonis püüd-, püüate leida tasakaalu kahe asja vahel pettusevastane võitlus ja eh, liikumisvabaduse põhimõtte tagamine, see on väga oluline asi, millega me peame ka arvestama. ja teine asi, mis eh, te mainisite, oli ka väga oluline, see oli seotud eh, ka Eri Antonio ettekandega. Te ütlesite, et ähm, praegusel hetkel töötatakse välja IT-platvormi, see tähendab seda, et ähm, võib-olla seda ka juba praegu kasutatakse selleks, et aidata neid probleeme lahendada ja lõpuks te muidugi kutsusite meid üles näitama poliitilist head tahet välja. me oleme juba palju saavutanud, me peame nüüd eh, veelgi rohkem tegema, et eh, lõpuni minna. Ähm, ma vastan teie viidatud küsimusele, öeldes, et IT-platvorm on praegusel hetkel lõpptestimisfaasis, eh, seda kaasrahastas Euroopa Liit ja me oleme väga tänulik selle rahastuse eest, mida me Euroopa Liidult saime. suur aitäh, ütleb proua esinaine, ma olen veendunud, et teistel on ka küsimusi ja kommentaare kommentaare, aga liigume praegu edasi meie viimase kõneleja juurde siin ähm, arutelu osas. nüüd saab sõna doktor Bojana Zadrevik, kes räägib äh, perekonnaseisu dokumentidest räägib äh, perekonnaseisuametnike raskest ülesandest, äh, vältimaks õiguslikku tühimikku ja sellest tulenevaid probleeme, palun. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, ma olen väga tänulik selle võimaluse eest rääkida probleemidest, mis on seotud isikustaatuse registreerimisega ja mis on seotud äh, dokumentide väljastamisega. mina <clears throat> töötan Sloveenias Magdeburgi ähm, haldusüksuses ja ma olen seda, selles valdkonnas tööd teinud juba kakskümmend viis aastat ja ma võin öelda, et ma väga hästi tean, millised probleemid selles äh, valdkonnas on. Euroopa Liit on kaasaegse ühiskonna sünonüümiks, aga mitte äh, isiku staatuse valdkonnas äh, isikustaatuse reguleerimine Euroopa Liidu eh, riikides eh, on midagi, millele lähenetakse eh, suurema erisusega, kui seda tehti kakskümmend aastat tagasi. ja Euroopa Liidu kodanikel on väga suuri probleeme oma staatuse määratlemisega Euroopa Liidus on erinevad reeglid inimeste staatuse küsimuses ja see toob kaasa diskrimineerimise ja takistab inimeste vaba liikumist Euroopa Liidus ning äh, takistab Euroopa Liidu kodanikel äh, kasutada oma äh, õigust liikuda Euroopa Liidus ringi ja elada Euroopa Liidu territooriumil. erinevad seadused, erinevad kooseksisteerimisvormid ja Äh, erinevad viisid, kuidas tsiviilstaatust registreeritakse ja erinevad dokumendid, on vaid mõned nendest takistustest, millega Euroopa Liidu kodanikud peavad toime tulema. ma toon teile mõned näited selle kohta, äh, kui äh, põletav küsimus see on, näiteks lapsel on kahes riigis erinevad nimed <clears throat> Eh, sama last puudutav dokumentatsioon eh, viib erinevate vanemid, vanemateni erinevates riikides. näiteks eh, inimene on ühes riigis muutnud oma nime, aga ei saa teises riigis seda nimemuutust jõustada ja, ja see tähendab seda, et inimese tsiviilsaatus on ühes riigis erinev kui teises riigis ja näiteks samasooliste abielu ühes riigis eh, on lubatud ja seal ta ei ole vallaline, teises eh, riigis ta, ta peetakse aga vallaliseks, kus sellist tsiviilpartnerlust ei lubata eh, selleks, et abielluda, peavad inimesed esitama erinevaid dokumente erinevates liikmesriikides, nende hulgas on ka mõned dokumendid ähm, mida äh, näiteks äh, nende koduriik üldsegi ei väljasta ja liikmesriigid ei ole äh, alla kirjutanud kokkuleppele kaotada ära dokumentide legaliseerimise nõue ja seetõttu nõutakse teineteiselt dokumente andmete vahetus eh, tsiviilstaatuse küsimuses eh, leiab eh, aset viisil, mis on väga ajamahukas. liikmesriigid, mis ei ole kahepoolseid vastutik-, mitmesuguseid leppeid andmetevahetuse valdkonnas sõlminud, ei teavita teineteist Euroopa Liidu kodanike tsiviilstaatuse muutumisest oma territooriumil liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid peaksid eh, püüdma lahendada probleeme, mis on seotud eh, üksikisikute tsiviilsaatuse tunnustamise küsimusega. me peaksime meeles pidama seda, et ühtlustamine tsiviilstaatuse valdkonnas liikmesriikides on väga kiireloomuline küsimus eh, riiklike ettekirjutuste ühtlustamine on pikk menetlus, kuid tsiviilstaatuse äh, registreerimisega teatud probleemid on väga põletavad probleemid. Euroopa Liidu institutsioonid, äh, kui nad soovivad neid probleeme lahendama, lahendada, äh, peavad kiiresti tegutsema. Nad peavad võtma vastu meetmeid selleks, et vähemalt vähendada praegusi probleeme. Need meetmed peaksid hõlmama järgnevaid asju. ja need meetmed on ära toodud selles järjekorras, kui lihtne neid on ellu rakendada. nimelt et äh, esiteks äh, loobumine vajadusest äh, liikmesriikides välja antud dokumendi notariaalselt kinnitada, liikmesriigid võiksid seda meedet rakendada üksnes vastastikuse kokkuleppe abil. otsene andmete vahetus perekonnaseisu muutumise kohta nii et liikmesriik, kus isik perekonnaseisu vahetas, edastaks andmed liikmesriiki, kus isik sündis ja mille kodanik ta on seda meedet oleks võimalik rakendada võrdlemisi kiiresti. vaja on ainult liikmesriikide vahelist kokkulepet. otsene andmete vahetus äh, asutuste vahel, mis peavad arvestust üksikute perekonnaseisukohta eri liikmesriikides. ühtse ankeedi kasutuselevõtt äh, perekonnaseisu registreerimiseks. soovin lisada ka, et et äh, võiks sisse viia vormi äh, ja äh, see võiks olla ka inglisekeelne informatsioon lisaks sellele ähm, tähestike harmoniseerimine, mida kasutatakse perekonnaseisu äh, registreerimisel ning äh, Euroopa Liidu äh, registri sisseviimine perekonnaseisu äh, näitamisel, kus äh, ähm, oleks ära toodud muudatused ka perekonnaseisus ning äh, Äh, lisaks tuleb tunnustada seda perekonnaseisu, mis on äh, inimesel saadud teises liikmesriigis, seda tuleb teha kõikides liikmesriikides. kahjuks Euroopa Liidul ei ole pädevust äh, perekonnaseisu valdkonda reguleerida. Euroopa Liidu kodanikud on silmitsi suurte probleemidega seetõttu, et selles valdkonnas on õiguslik vaakum. üheks lahendiks oleks tegeleda pädevustega mis puudutab äh, selle valdkonna reguleerimist, pädevused tuleks tuua liikmesriikide tasandilt Euroopa Liidu tasandile. loomulikult Euroopa Liit peaks järgima nende riikide mudelit, äh, mis äh, reguleerivad perekonnaseisu valdkonda liberaalselt ja avatult, tuleb olla avatud elustiili muudatustele ja ühiskonna toimimise muudatustele. meie ametnikena tervitame seda, mida Euroopa Liit teeb selles valdkonna Euroopa Liidu kohus on juba äh, rõhutanud seda, kui oluline on äh, tagada see, et kõikides liikmesriikides oleks Euroopa kodanikel võrdne perekonnaseis. Äh, perekonnaseisu reguleerimine Euroopa tasandil on väga olulise tähtsusega, sellepärast et see aitab kaitsta ähm, Euroopa Liidu kodanike inimõigusi ja põhiõigusi lisaks sellele aitab see inimestel kohaldada neid õigusi ja, ja kasutada neid õigusi, mis puudutavad Euroopa Liidu kodakondsust. ja seetõttu me tahame, et Euroopa Liit parandaks olukorda mm, mis praegu valitseb ja meie oleme valmis tegema koostööd eh, nii hästi kui võimalik. Eh, lisaks eh, perekonnaseislu reguleerimisele, mis on väga pakiline, tahaksin ma mainida ka järgnevat mis puudutab dokumentide vastastikust tunnustamist selliste dokumentide puhul, äh, mis on antud välja äh, äh, see, siis see, see, siin tuleb kaotada ära nota-, notariaalse kinnitamise põhimõte ja seeläbi on võimalik lihtsustada neid menetlusi, mis on seotud perekonnaseisuregistreerimisega enamike Euroopa kodanike jaoks. Euroopa Perekonnaseisu-ametnike eh, assotsiatsioon kindlasti annab hea meelega informatsiooni selle kõige kohta ehm, selleks, et Euroopa Liit saaks tulla välja ettepanekutega, lahendamaks neid probleeme, mis siin dokumendis on ära toodud, aitäh uh,! I... suur aitäh teile, proua Sadravek, selle suurepärase ettekande eest, see täiendab väga hästi teie kolleegide eelnevaid ettekandeid ja ma tervitan ka seda, et te rõhutate seda, et äh, perekonnaseisu valdkonda on vaja ühtlustada. mina tahaksin tegelikult teada, et äh, mida äh, Äh, me saaksime teha, kas me saaksime äh, luua sellise ühise valdkonda, mis, valdkonna, mis puudutab inimese identiteeti ja selle käsitlemist. Äh, paljud eksperdid on pakkunud lahendusi praegustele probleemidele. ma arvan, et nad on kindlasti hea meelega nõus kuulama ära ka teiepoolsed küsimused ja kommentaarid, kui kellelgi neid on ja kui te oskate välja tuua veel probleeme, siis neil on kindlasti ka lahendusi neile, annangi teile nüüd sõna ja palun, kui te küsite küsimuse, siis palun andke teada kõigepealt, kes te olete ning siis kuulame ka teie küsimust. I, I, I understand is that there's a member of the European Commission. tundub, et Euroopa Komisjoni liige soovib sõna, palun uh,. Thank you, Mrs Chair, I am uh, suur aitäh. Uh, mina um, vastutan tsiviilõiguse küsimuste eest komisjoni vastavas direktoraadis ja äh, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid ja kõigepealt tahaksin tänada õigusasjade komisjoni selle eest, et ta korraldas täna selle kuulamise, see on andnud meile väga palju uusi mõtteid ja siin on tuldud välja ka ettepanekutega lahendusteks. ma tahaksin tänada ka kõnelejaid. Need äh, teemad, millega siin äh, viimases osas on arut-, räägitud, on äh, meie jaoks väga äh, Ehm, teada-tuntud, alates kahe tuhande seitsmendast aastast oleme me tegelenud äh, uurimusega selles vallas, järgmiseks äh, sammuks äh, ongi see, et me peame selle teadmise põhjal, mis me oleme kogunud, vaatama, kuidas me saame astuda järgnevaid samme ja mitte ainult tehniliselt, vaid ka poliitiliselt ja seda siis aluslepingute alusel Euroopa Komisjoni töö Stockholmi programmi ja tegevuskava raames äh, hõlmab ka õiguslike algatuste ettevalmistamist selles osas, mis puudutab äh, avalike dokumentide küsimust. Äh, see on tihedalt seotud nende küsimustega, millest rääkis ka proua Eli Antonia ja teiseks tahaksin mainida teist algatust, mis on seotud Eh, perekonnaseisudokumentidega. mõlema algatuse puhul oleme me kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal konsulteerinud ka avalikkusega. Eh, töö kestab veel eh, sellega seoses mul jäi kõrva üks äh, asi, mis oli väga huvitav, äh, siin mainiti seda, et jah, Euroopa Liit peaks toimima, aga ta peaks äh, toimima võimalikult liberaalse liikmesriigi tasandil. see on kõik väga huvitav, meie liidus on kakskümmend seitse liikmesriiki ja kõik need liikmesriigid on valinud selle tasandi, mida nad kodanikele pakuvad ja Euroopa Liit peab leidma eh, selle ühisosa, mille osas kakskümmend seitse liikmesriiki on ühel meelel või vähemalt enamus eh, neist on ühel meelel ja seda siis lepingute kohaselt. ja minu jaoks on eh, siin oluline leida ühine nimetaja mis saaks meile siis lahendust anda. see lihtsustaks juba kodanike vaba liikumise võimalust, mida siin täna on rääg-, millest siin täna on räägitud me oleme avalike konsultatsioonide raames püüdnud saada teie kõigi arvamuse ja ma tänan, et täna on siia kokku tulnud nii palju inimesi, kes on meile ka varem tagasisidet andnud ja ma tahaksin tänada ka õigusasjade komisjoni Euroopa Parlamendis, kes annab tagasisidet meie tööle väga mm, olulistes küsimustes, nagu näiteks perekonna eh, seisu puudutavad küsimused, aitäh! suur aitäh selle pika kommentaari eest ja kindlasti kõnelejad tahavad sellele ka vastata, aga siin on veel veel üks äh, sõnasoovija. palun. Äh, ähm, suur tänu, mina tahaksin teha lühikese ettepaneku, mis puudutab vastastikku tunnustamist liikmesriikide vahel. tuginen siin oma kogemusele, ma olen töötanud mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides ja mul on olnud vaja äh, juurdepääsu dokumentidele. täpsustaksin, kui ma olen sakslane, elan äh, Hollandis ja mul on vaja saada kätte oma sünnitunnistus. ma lähen Saksamaale sünnitunnistuse järele, samal ajal annavad mulle ka tõlke äh, Äh, ühte keelde, mis on kolmes, ühena kolme kõige kõnelduma keele hulgas saksa, inglise või prantsuse keeles. see tõlge on kirjalik. ja selleks, et seda dokumenti Hollandis kasutada, maksan ma selle tõlke eest. tegemist on ametliku tõlkega see aitab mul aega säästa, mul on juba tõlge olemas, ma võtan dokumendi välja. ja seega saan selle edastada Hollandis näiteks, aitäh. aitäh selle märkuse eest. kas keegi soovib veel midagi lisada või midagi küsida, enne kui me kõnelejatele sõna anname? jah, palun. aitäh ma jätkan prantsuse keeles. aitäh, ka minul on üks äh, lühike küsimus. kui me soovime Euroopa Liidus äh, edasi liikuda, siis meil on vaja määratleda Euroopa identiteet. ehk siis, mis on see Euroopa identiteet? mul tekib sellega seoses küsimus praegusel hetkel, kus me oleme täna, kus me soovime Euroopat poliitilisemal tasandil, Euroopat koda-, kodanikke toetada, siis kas me ei peaks määratlema ka seda, mis on Euroopa Liidu ideede keskmes olnud? ehk siis me peaksime kaugenema sellest vabast liikumisest ja vaatama seda laiemalt, seda poliitilist projekti, mis on Euroopa Liidu identiteet võib-olla võib väita, et Euroopa Liidu identiteet on kultuuriline, puudutab kultuurilist mitmekesisust, mitmekesisust perekonna suhtes ja Euroopa Liit ei peaks kõike ühiselt määratlema, vaid lihtsa- ja vaba liikumist lihtsustama, vaid pigem peaks olemasolevat mitmekülsust äh, tõesti ellu viia ja luua see poliitiline projekt selle ümber, aitäh! aitäh! nüüd annan sõna meie kõnelejatele ja palun teil kommenteerida sõnavõtte või, või kui te soovite mõned lõppsõnad lisada. see oleks hea päev, viis, kuidas päeva lõpetada, aga kõigepealt äh, kommenteeriksin seda viimast äh, küsimust minu filosoofiline taust on väga suur ja võib-olla see poliitilise filosoofia tõstatamine on midagi, mida me peame vaatama, aga mulle torkab silma see, et me võime sellest lähtuda või võime lähtuda tegelikkusest, ehk siis igal juhul on meil vaja jõuda äh, selliste otsustele, otsusteni selleks, et olukorda parandada. ja nüüd kõigepealt annaksin sõna härra McNevinile. suur tänu, vastaksin kolmele inimesele, kes sõna võtsid. kolleeg komisjonist, kellega me teeme väga tihedat koostööd, ma sooviksin, et komisjoni julgustada oma tööd jätkama mulle tundub, et selle eesmärgiks on saavutada sellised täiendused, millele viitas eriti just doktor Eli Antonio. ma arvan, et mitmed kolleegid on leidnud, et olukord on väga keerukas. praktilise lahenduse leidmine, jah, meil on selleks mõningaid ettepanekuid, poliitilise lahenduse leidmine edasiminekuks aga on palju keerulisem ja võtab aega ja ma julgustaksin komisjoni tööd jätkama, sest see tõesti tasub ennast ära. ja nad võivad tõesti toetuda äh, meie kõigi tööle, nagu minu kolleeg ütles, samuti Rahvusvahelise Perekonnaseisukomisjonile ja teistele ekspertidele, kes teemadega tegelevad äh, Pariisi kõneleja viitas sellele, milline on see keeruline olukord, millega me silmitsi seisame. Euroopa identiteet on filosoofiline teema. Äh, Briti peaminister ütles midagi selle kohta täna varem ja aga igal juhul see kolleeg viitas kultuurilisele mitmekesisusele, sellisel mingil viisil see kultuuriline mitmekesisus, mina Šotimaa tipust tõesti pean seda pühaks, tegemist on suurepärase see väga suure takistusega, mis takistab meie poliitikutel leidmast ühist teed edasiliikumiseks prantslastel tänu kultuurilisele sellele, sellele tuginevalt samuti on omad eelistused. sellised kultuurilised mitmekesisused on mõnes mõttes vastuolus sellise ühtsema süsteemiga, eh, millele meie kolm eksperti eh, siin viitasime Äh, sakslanna, kes elab Belgias, ma, mul läks meelest ära see kolmas riik, millele ta viitas. jah, tema näide oli väga hea. tege-, tõesti äh, ametivõimud on suutnud äh, midagi ära teha. nagu doktor Eli Antonio juba ütles, siis Rahvusvaheline Perekonnaseisukomisjon on välja töötanud äh, mitmekeelse äh, perekonnaseisu äh, dokumendi vormi. Äh, see käib konventsiooni juurde, millele on alla kirjutanud kakskümmend riiki, osa nendest on äh, Rahvusvahelise Perekonnaseisu Komisjoni liikmed, teised mitte, aga see on ainult kakskümmend liiget, ehk siis rohkem võiks olla neid liitujaid. Saksa kolleeg viitas oma kogemusele ja seda võiksime me jagada äh, üha enamate kodanikega. ma ei taha sõna võtta siin oma kahe kolleegi nimel, ma eeldan, et nad tahavad võib-olla midagi lisada või, või taanduda teatud väidetest, mis ma tegin. aitäh ja kindlasti soovin anda sõna, kas äh, doktor Sadravek äh, sooviks midagi lisada, palun? suur tänu ma tahaksin ainult äh, seda öelda, et ma tean, et minu mõtted võib-olla lähevad äh, veidi kaugele, aga ma tean ka, et väga paljud äh, inimesed ei ela oma koduriigis enam, ehk siis nad ei ela seal riigis, kelle kodakondsus neil on. ja miks me ei peaks lubama neil elada niimoodi, nagu nad elada soovivad? miks äh, riigid äh, hoiavad äh, traditsioonidest nii hirmsasti kinni, äh, kui me räägime perekonnaõigusest, kui me räägime kahe inimeste vahelistest suhetest. miks on siin traditsioonid nii olulised? miks riigid ei tahas seadusi natukene ehm, vabamaks lasta, et inimesed saaksid tõesti elada niimoodi, nagu nad eh, tahavad. Eh, seeläbi ei kaota ju riigid eh, oma võimu. Euroopa Liit peab midagi ette võtma, seda sellepärast, et probleemid on meil olemas ja mõned neist probleemidest on sellised, mida on minu arvates väga lihtne lahendada, aitäh! Uh, thank you for that, I would aitäh, nende mõtete eest, ma olen täiesti nõus, ma arvan, et traditsioonid peavad ka ajaga kaasas käima. nüüd meie viimase osa alustaja juurde, proua Heli Antonio. jah, kolm mõtet. kõigepealt ma olen täiesti nõus härra McNiveniga, tehnilised lahendused on juba praegu olemas. praegu on lihtsalt tegemist poliitilise tahtega nende elluviimisel. teiseks, kaks eelkõnelejat ütlesid, jah, tõesti, meil on pingeid ühest küljest äh, filosoofiliste põhimõtete vahel, samas aga on meie probleemid väga praktilised. Euroopa identiteet ja mitmekülgsus ühest küljest, samal ajal aga see, mis on igale ühele meist oluline Euroopa kodanikele, on see, kui palju peame me liikuma selleks, et äh, sünnitunnistust saada ja kas meil on üldse võimalik abielluda või kas meil on juurdepääs teatud äh, sotsiaalkindlustushüvedele. seadusandjana ei tohi me unustada, et meil on vaja lahendada ka praktilised probleemid. ja viimane märkus Euroopa identiteet äh, võrreldes rahvustraditsioonidega on oluline mõte, aga ma arvan, et me peame rääkima ka sallivusest ja mitmekülgsuse mõistmisest, see ei tähenda ühtlustamist, aga see tähendab, et me peame endale teadvustama need mitmekülgsed variandid. aitäh! ja ma, mulle meeldiks väga aruteluga jätkata, aga meil hakkab aeg otsa saama ja ma arvan, et kõik on nõus päeva lõpetama, aitäh meile, meie kõnelejatele selle osa eest ja aitäh osalemast, suur tänu!